mesdames mesdemoiselles messieurs chers collègues bienvenue euh, à lugupeetud daamid ja härrad austatud kolleegid tervitan teid pärastlõunasel koosolekul mul on au ja hea meel seda koosolekut juhatada ma olen Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste justiits- ja siseküsimuste komisjoni esimees ja loomulikult äh, tegeleme me ka varjupaiga ja sisserände küsimustega. ma ise ei pea sissejuhatavat kõnet. ma tean, et täna hommikul palusid paljud sõna, aga nad ajalistel põhjustel seda ei saanud. nii et äh, pärast äh, põhikõnelejaid, annan ma sõna neile, et nad ka sõna saaksid. ma usun, et äh, teile on juba räägitud sellest, kuidas asi meil siin kulgema hakkab. kui te sõna soovite, siis te peate esitama selleks kirjaliku taotluse ja kõik antakse üle ka internetis. tervitan siinkohal Evelyn Herfgensit kes vastutab aastatuhande arengueesmärkide eest ja pärast teda annan ma sõna ka järgnevatele kõnelejatele, aga kõigepealt siis eh, proua Herfkens ja siis härra Carson. Hollandis töötas eh, proua Herkens kõigepealt eh, arenguministeeriumis, siis ta oli saadik ja siis ta töötas jällegi Hollandi valitsuses arenguabi eest vastutavana ja nüüd ta on ÜRO-s äh, täitevkoordinaator aastatuhande arengu eesmärkide osas. palun, proua Herkens, teil on viisteist minutit. Uh, tänan. Te tutvustasite mu elulugu äh, piisavalt pikalt, aga ma tahaksin mainida seda, et ma olin parlamendiliige kaheksakümnendatel aastatel ja siis ma üritasin edendada ka ühtekuuluvust. ja enne, kui me tegutsesime arengupoliitika sidususe teemaga, siis ähm, seoses Maastrichti lepingu väljaarendamisega me viisime arengu eesmärgid sisse kõikidesse poliitikavaldkondadesse. Hollandi parlamendis ma olin oma partei koordinaator arengueesmärgide osas ja olgugi, et Holland andis tõhusalt ähm, arenguabi, oli olukord äh, siiski ja tõesti selline, et ähm, ma tegelesin selle äh, tööga tõhusalt, ähm, aga põhimõtteliselt nüüd kakskümmend aastat hiljem me oleme endiselt samas olukorras, samas küsim-, samad küsimused on õhus ja meie valitsuste siseselt äh, on puudu sidususest ja see puudutab ka loomulikult äh, parlamente väga vähe on omavahelist koostööd ja arengukomisjon saab tegelikult äh, päris vähe neid arenguid äh, mõjutada. kakskümmend aastat hiljem ei ole olukord sugugi teistsugune, kui ta oli omal ajal. ma lugesin läbi resolutsiooni, mis te võtsite vastu jaanuaris ja mulle tundub, et äh, arengupoliitikaga tegelevad inimesed ei saanud seda resolutsiooni eriti mõjutada. ja nüüd äh, siin parlamendis toimub äh, Euroopa parlamentääride ja rahvusparlamendi liikmete kohtumine, kus alustatakse majanduskriisi vastu võitlemist, me peaksime tegelikult olema seal ja ka mõjutama olukorda. Maastrichtis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaks me tegelesime samuti sarnaste teemadega ja juba siis me nõudsime rakendusmehhanisme, mis on endiselt puudu ja poliitilisest tahtest on meil ka puudu. päris paljud liikmesriigid äh, peituvad nii-öelda liikmesriigi tasandi taha. aga tegelikult on niimoodi, et kui valitsused ei võitle sidususe nimel, siis äh, seda ei saavutata ka Brüsselis ja mitmed valitsused äh, põhimõtteliselt äh, taganevad kokkulepitust. nüüd ähm, Itaalia ei ole siin kohal, aga Itaalia kohta võiks lugeda OECD raportit, ühesõnaga, kui ma sain arenguministriks, siis väga vähestes liikmesriikides oli üldsegi selline positsioon aga ilma arenguministrita ei kostu vaeste hääl otsustajate kõrvu. nüüd ähm, Euroopa Komisjonis on meil vastav volinik, kes vastutab kõikide nende fondide eest, aga siiski liikmesriigide tööd tuleks paremini koordineerida, et ähm, midagi ka tõesti toimuks nüüd äh, paar sõna sisserände kohta. ma olin selles Hollandi valitsuses, äh, mis äh, langes aastal kaks tuhat kaks, me tegime mõningaid vigu seoses sisserändega, me alahindasime või täpsemalt öeldes ülehindasime oma ühiskonna vastuvõtmisvõimekus, meil oli probleeme mitmesuguste kultuuride ja kokkupõrgetega aga praegu tõesti on ülim aeg liikmesriikides äh, nõuda rohkem vastutust poliitilistelt äh, ri-, liidritelt, me peaksime võitlema võõra viha vastu ja me ei tohiks inimesi hinnata ainult nende päritolust lähtuvalt. fakt on see, et äh, sisseränne ja ränne üldiselt leiab aset ka tulevikus, ähm, nüüd Poola töölised ähm, pöörduvad tagasi ju Poolast ja Iirimaalt, Mehhiko töölised pöörduvad tagasi USA-st Mehhikosse. ka inimesed äh, üldiselt tõesti on äh, väga keerulises olukorras, kuna tööhõive kasvab, aga nemad on läinud kodust kaugemale otsima paremat tööd ja paremat elu ühesõnaga, paljud äh, poliitikud äh, seoses selle olukorraga hoopis muutuvad järjest karmimaks, kuna nad tahavad saata oma äh, kaasmaalaste hääli. nüüd meil on mitmesugused majanduse elavdamise paketid, mis näevad ette, et tuleb osta kohalikke tooteid ja nüüd Suurbritannia peaminister samuti toonitab, et Briti töökohad peaksid olema Briti päritolu kodanikele ja see on kõik väga ohtlik. ränne arvatavasti äh, suureneb üle kogu maailma. igal pool on nii-öelda tõmbefaktorid ja tõukefaktorid. tõukefaktorid äh, on siis kehvad olud ja tõmbefaktorid on äh, paremad olud, kus saab töötada, teenida. me peaksime avalikult äh, neid tõsiasju tunnistama, mul on hea meel, et volinik seda täna hommikul tegi. osa meie oma majandusest ja avalikest teenustest sõltub äh, sisse tulnud äh, tööjõust, seda eriti liikmesriikides, kus iive on negatiivne ja need riigid sõltuvad sisserändajatest, meil on vaja sisserändajaid, kui me soovime säilitada oma majanduse senist taset, kui me soovitame, soovime säilitada pensione, sotsiaalsüsteeme ja meil on vaja hooldajaid, et äh, hooldada oma vananevat äh, ühiskonda. ränne saab alguse siis, kui inimesed lahkuvad oma riigist, kus neil võimalusi ja šansse ei ole. meil tuleb vaesuse vastu võideldes ähm, minna juurte juurde, mitte üritada kuidagi sümptomeid maha suruda. sidusus tähendab seda, et äh, sisserände ja arengupoliitikad on omavahel seotud härra Deutscher ütles täna hommikul mitu korda, et järjest olulisem on äh, mainida seda, et mitmes liik-, mitmed liikmesriigid ei täida oma kohustusi Odiri ees. me oleme pidevalt äh, toonitanud, et me peaksime võitlema vaesuse vastu kõige vaesemates riikides, eriti just Aafrikat, Aafrikas ja mitmed liikmesriigid hoopiski võitlevad äh, rände vastu, mis kõik läheb vastuollu meie ühiste eesmärkidega. ja arengupoliitika loomulikult ei tähenda ainult äh, sisserännet. aga mitmed poliitikavaldkonnad äh, ei ole mitte ainult ebasidusad, vaid vastutöötavad tihtipeale on olukord selline, et äh, me hävitame nende riikide äh, siseturud siis, kus ähm, näiteks äh, on neil palju põllumajandustöötajaid, me õõnestame neid ja siis imestame, kui nad rändavad. WTO-s, me rääkisime siin mitmepoolsest lähenemisest, ühesõnaga WTO-s on Euroopa Liit juba üle kümne aasta nõudnud teenuste liberaliseerimist aga kui vaadata WTO läbirääkimisi ja teenuste alast lepingut, siis äh, mitmed liikmesriigid üldsegi ei luba töötajate ajutist liikumist. ja see on üks väikeseid valdkondi, millest äh, arenguriigid võiksid saada kasu, kui me räägime teenuste alase lepingu läbirääkimistest. arenguriigid võiksid ju saada kasu sellest, kui oleks nii-öelda ringränne ehk siis äh, neilt välja rännanud töötajad pöörduvad riiki tagasi ja rikastavad riigi tööturgu. arenenud riikides, kaasa arvatud Euroopa Liidus me seome põhimõtteliselt äh, ringrände meie õigusega avada panku nendes arenguriikides ja me võimaldame praegu ainult tõesti väga kõrgetasemeliste töötajate tulekut siia. me peaksime ka panustama sellele, et äh, pensioniõigused oleks nii-öelda kaasaskantavad äh, migrantide jaoks. tuleb tähelepanu pöörata ka tervishoiupoliitikale, me peaksime ise rohkem investeerima arstide ja õdede väljaõppesse, et hooldada oma vanureid. nüüd äh, Malawi doktorid on rohkem õppimas Ühendkuningriigis kui Malawis. ja olukord on siis selline, et me meelitame kõik arstid Aafrikast ära siia ja siis saadame need mõned Hollandi või Prantsusmaa arstid sinna nagu abiks seda kalli raha eest selle asemel, et võimaldaks, ähm, võimaldataks Aafrika arstidel ringrände käigus sinna tagasi pöörduda. põhimõtteliselt ähm, ränne aitab kaasa arenenud riikide ähm, arengule ja samas äh, võitleb ka vaesuse vastu. me oleme tähelepanu pööranud ka laste haridusteele. nii et ähm, me oleme teinud ähm, ja saavutanud äh, positiivset seoses aastatuhande arengu eesmärkidega, aga ma tahaksin siinkohal toonitada, et äh, rändest ei saa kasu kõige vaesemad riigid. India, Hiina, Mehhiko, Filipiinid ja Prantsusmaa olid need riigid, kuhu põhiliselt suunduti. üldiselt on aga olukord selline, et näiteks äh, Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas äh, on tegemist äh, siserändega ja seal riigid sellest rändest niivõrd koha ei saa ja ei reisi ja ei rända üldsegi mitte kõige vaesemad ja mis puudutab nüüd sinise kaardi initsiatiivi või algatust Euroopa Liidus, siis äh, see teeb asjad tegelikult hullemaks, sellepärast et äh, silmas on peetud kõige kvalifitseeritumaid töötajaid ja see ei aita kaasa arengu eesmärkidele. meil peaksid olema kapitali, inimeste, teenuste vaba liikumise võimalused, aga endiselt äh, kui äh, inimene ei ole just arst või IT-spetsialist, siis ta kuskile liikuda ei saa. me peaksime kõrvaldama tõkked ja ehitama selle asemel sillad, meil peaks olema mitmepoolne ja mitmetasandiline võrgustik, mis tegeleks rändega oma kogemusest võin ma öelda, et mitmesuguste ideedega on tuldud taga, välja juba aastaid tagasi, aga väga vähe on siiski juhtunud nii tööstusriikidele, kes on äh, silmitsi demograafiliste probleemidega, kui ka sisserändajatele, nende päritoluriikidel oleks hea, kui me läheneksime asjale mitmepoolselt nüüd meil on kahepoolseid kokkuleppeid, me peaksime nendest äh, edasi liikuma. meil äh, ei ole kasu konverentsidest, vaid me peame tegutsema, tänan. Äh, merci beaucoup, madame Erkens. suur tänu teile, proua Erkens selle väga selge ja selgesuunalise ettekande eest. nüüd ma annan sõna järje härra Jean-Pierre Garçonile, kes hakkasid üheksakümne kaheksandal aastal OECD-s tööle. viimasel paaril aastal on ta avaldanud mitu uurimust sel teemal ja palun, härra, viisteist minutit on teil aega sõnavõtuks. suur tänu, esimees. minu jaoks on see väga suur au, et ma saan täna arutelus osaleda ja siin teie ees mõned teemad teie ette tuua. lõunavaheajal oli mul võimalik kõneleda nii mõnegi inimesega, kes avaldasid oma üllatust selle üle, et OECD on nii aktiivselt osalemas arengu ja rände küsimustes. OECD-d tuntakse peamiselt majandusorganisatsiooniga kuid tegelikult on meil OECD-s olemas ka vastav arengukeskus, mis on tegutsenud juba alates OECD algusaastatest. me oleme tundnud alati huvi selle üle, kuidas läheb mõningatel Aafrika riikidel. ja oleme alati käsitlenud rändeteemasid, just nimelt mina vastutangi rändeteemadega tegelemise eest ja me avaldame ka iga-aastaselt oma töö kokkuvõtteks raporti. meie ees tänasel päeval seisab järgmine küsimus. see puudutab eriti neid inimesi, kes on seotud rändega. nimelt see küsimus on seotud sellega, kas ränne võib panustada arengusse. vastus on jah, juhul kui toimub vastav rahastamise liikumine, siis tõesti rände, ränne võib panustada riikide arengusse ränne on loomulikult äh, kogu aeg olnud, meil on olemas juba Portugali, Hispaania, Itaalia näol ka positiivsed näited olemas. härra Paci on selle teema spetsialist, ma võin öelda. Euroopas võime näidetena vaadata selliseid emigratsiooni näiteriike nagu Iirimaa, kellest on saanud nüüd immigratsiooni ehk sisseränderiigid mitte need riigid nüüd nagu Iirimaa on arenenud tänu sellele, et neil on nii palju sisserändajaid olnud, sugugi mitte. lihtsalt äh, Euroopa Liit on sellesse palju ikkagi panustanud, näiteks Portugalis ja Kreekas. ränne võib panustada riigi arengusse, aga selleks tuleb seda rännet ka soodustada ja aidata selle reeglite pärast toimimist. täna hommikul me juba käsitlesime kriisiküsimust see on ilmselt iga geopoliitilise arutelu keskmes praegusel hetkel. siin on muidugi oluline just see, see nüanss, et ähm, mõni inimene lahkub vabatahtlikult äh, riigist, teisi tuleb sundida lahkuma. aga väga raske on sundida sisserännanuid tagasi pöörduma oma koduriiki samasugune olukord puudutab ju kaupade liikumist, lihtsalt meie räägime inimeste liikumisest. siin on kaalul nii majanduslikud kui poliitilised küsimused, palju on ka silmakirjalikkust, me räägime tihti ajude värja, väljavoolust. mina oma direktoraadis olen kogu aeg jälginud hoolega rändepoliitikaid juba aastaid ja viimase kümne aasta jooksul on kõige olulisemad rändemeetmed olnud just sellised, mis puudutavad seda, kuidas hoida kinni kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu. näiteks toimub üliõpilaste vahetus, et nad võivad sinna riiki ka tööle edasi jääda, kus nad õppima läksid ja teisest küljest teinekord päritoluriikides ei ole just nimelt neid vastavaid poliitikaid, et need inimesed tuleksid tagasi oma koduriiki, et nad oma oskusi ja omandatud kogemusi koduriigis ellu rakendaksid. niisiis, ajude väljavool on see, mida me peame hoolega uurima, peame uurima statistikat, milline see seis on selles vallas. selline ongi siis OECD roll juba täna hommikul ma vaatasin viimaste statistilist seisu ja selge on see, et me peame veel täiendavaid tööjõu-uuringuid läbi viima, peame panema paika, kes on need immigrandid, millistes sektorites nad töötavad, kui kaua nad on selles sektoris töötanud, millisesse valdkonda nad peamiselt koonduvad see aitaks paljuski arutelu selgemaks muuta, kui meil on need arvud äh, olemas, millega tõendada oma seisukohti. täna hommikul tõstatati ka demograafia küsimus. mitmed eksperdid on juba oma seisukohad avaldanud selles vallas tõsi on see, et ränne võib mõneti parandada seda demograafilist olukorda. aga rahvastik vananeb ja samas riigid ei taha ennast sisserändajatele avada on olemas teatud piirangud ikkagi sellele, millises, millisel määral võib immigrante riiki lubada viimase kümne aasta jooksul on muidugi sisserändajate, väljarändajate arv olnud väga suur. nüüd ma arvan, et me peaksime olema realistlikud, peame kõigepealt tuvastama probleemid. aga me ei tohiks jääda looma ainult, lootma ainult rändele, et see lahendaks kõik meie probleemid. me oleme näinud seda, kuidas tagasi koju saadetavad äh, rahasummad on vähenenud veel kord, nagu ma ütlesin, siis riigi areng on see, mida me peame toetama, soodustama, me ei tee seda ainult läbi nende rahasaadetiste, mida inimesed oma koju saadavad ja sellisel finantskriisi hetkel on üsna selge, et need rahasaadetised koju mitte ei suurene, vaid pigem kahanevad kuna meie aeg on üürike, siis äh, annan ka teile võimaluse veel küsimusi esitada, aga sellegipoolest veel kaks aspekti minu poolt. vaatame tööjõurännet. OECD riikides saab tööandja teatud määral seda tööjõurännet suunata. selle käis välja meie kolleeg avatud tööturult. Need inimesed, kes kõige enam rände seadusandluse tõttu kannatavad, ei ole, ei ole mitme, mitte suurettevõtted, kes tegutsevad riigiüleselt, vaid just VKE-d ehk väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, just VKE-de juhid on need, kes eelistavad värvata ebaseaduslikke immigrante sest et vastasel juhul, kui seda kõike seaduslikult teha, tuleb käia läbi terve bürokraatia aparaat. nii et mingil määral tööandjad saavad seda rännet kuidagi suunata, aga kui ei ole töökohti, siis ei ole töökohti ja siis ei saa loomulikult mingit rännet ka suunata. siis on meil Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Prantsusmaa lähenemine äh, Need on nimelt need riigid, kes pidevalt reguleerivad rännet. ja see ei ole sugugi halb variant, sest et loomulikult rändega seondub ka kohe inimkaubandus, on olemas lausa selliseid eraettevõtteid, kes pakuvad tööjõuna välja inimesi, kes elavad täiesti ebainimväärsetes tingimustes oluline on, kui hea oleks, kui saaks need kaks varianti ühendada, et tööandjad suunavad rännet ja teisest küljest ka riik kuidagi reguleerib ja suunab seda. niisiis, kui me tahame seostada rännet ja arengut, siis me peame tegema seda koostöös päritoluriikidega ja seda ei ole alati sugugi lihtne teha. alati on probleeme sellega, et välismaalased võetakse ebaseaduslikult tööle, mustalt makstakse neile palka samuti on immigrantide hulgas töötuse määr väga kõrge, lausa teise põlvkonna immigrantide hulgas ja mis puudutab nende kvalifikatsiooni, siis äh, paradoks seisnebki selles, et kõik tahavad äh, võimalikult hästi, võimalikult äh, hea kvali-, kvalifikatsiooniga töötajaid ja enne tulebki just nimelt selle kõigega tegeleda, kuni me paneme paika võimalikult avatud lähenemise rändele. ma tahaksin teile esitada täna neli poliitika küsimust, mida siis saame arutelu käigus lahata. härra Lee Batchi täna hommikul juba tõstatas äh, ühe küsimuse, see oli nimelt järgmine. kas me tõesti võime unistada sellisest edukast korduvrändest? kui on olemas sellised töökohad, mida keegi ei taha vastu võtta isegi majanduskriisi tingimustes, nagu näiteks vanurite hooldamine, prügi korjamine, erinevad äh, puhastusteenused, milles keegi, mida keegi ei soovi teha, siis siinkohal korduv ränne ei aita. siinkohal on abiks ainult pikaajaline ränne küsimus selle kohta, kuidas muuta ebaseaduslik ränne seaduslikuks, sellele vastust leida ei olegi kerge. võtame näiteks Hispaania. see, mida proua Blanco hommikul ütles, ähm, oli igati arusaadav. Hispaania on viimaste aastate jooksul võtnud vastu miljoneid immigrante, mitte päris kahekümne protsendi ulatuses, aga võib-olla seal kuskil kümme, kaksteist protsenti. no see on tegelikult päris palju, eriti sellisel kriisi ajal Hispaania on töötanud välja väga konkreetsed rändepoliitikad ja tihtipeale oleme me neid vaadanud kui lausa mudelriiki. ja nad esitasid oma selle rändemudeliga OECD-le, mille aga meedia täiesti kõrvale lükkas, kuna sajad inimesed olid kaotanud oma elu, üritades kuidagi Hispaaniasse parema elujärje peale pääseda samal ajal kus Hispaania oli tegelikult rohkem kui seitsesada tuhat ebaseaduslikku rändajat, äh, sisserändajat muutnud seaduslikeks töötajateks. aga selge on see, et väga raske oli teha koostööd teiste riikidega, kes seda koostööd ei soovinud. peamine küsimus seega on, mida me saame teha majanduskriisi kontekstis me ei tohiks loobuda integratsioonimeetmetest. just äh, sisserändajad on need, kes kõige rohkem kannatavad selliste kriisihetkedel ja kui meie riikide areng tugineb ainult koju saadetavatele rahasaadetistele, siis sellest ei piisa, sest et ei ole mitte ainult nii, et emad-isad käivad ära ja saadavad raha koju, vaid vaid tuleb kaasata ka lapsed ja, ja kõik erinevad põlvkonnad. oleneb panna paika positiivsed standardid integratsioonile mitte lasta ennast teelt kõrvale juhtida pelgalt mingi retoorikaga. kuidas siis äh, parandada poliitilist lähenemist arengu, tagamaks riikide arengut on võimalik tõesti demograafilises mõttes riik ja kõik sektorid avada, aga samas tuleks seda ikkagi teha tasakaalustatult ja üritada reguleerida rännet mingil moel. samuti tuleb vähendada neid äh, raha saatmise kulusid, sest on igati kahetsusväärne, et sisserändajad peavad näiteks kakskümmend protsenti maksma vahendustasu, et saata raha kodustele koduriigis ja päritoluriigis loomulikult tahetakse saada kätte seda maksimaalset summat, nii et siis üritatakse raha saata mingeid teisi kanaleid pidi, et mitte seda vahendustasu maksta. osalemine ähm,, sisserändajate osalemine haridussüsteemis, kutseõppes, see on päris oluline. tähtis on teada ka seda, millise väljaõppe need sisserändajad on saanud ja kuidas nad saavad aidata panustada äh, koostööpoliitikate väljatöötamisse. võtame näiteks kakskümmend oskusteabega töölist Rumeeniast ära, siis sinna jääb näiteks ainult kaheksakümmend alles. et äh, me ei taha ju näiteks kõiki arste Rumeeniast välja viia, et äh, seal riigis enam üldse mitte keda, mitte kedagi järele ei jääks, aga suur tänu ja siinkohal ma lõpetan. Ah, merci de l'avoir compris, monsieur Garçon. Je... Suur tänu, härra Garçon vabandust, et ma aja, ajast kinnipidamisega nii range pean olema. igatahes suur tänu mõlemale kõnelejale. asume nüüd tõesti asja kallale. esimene paneelarutelu, parlamentaarne perspektiiv arenguküsimustesse ja rändesse. eeskõnelejad, palun võtke oma nimekaardid siia ette kaasa, siia poodiumile härra Johnson on OECD majandusspetsialist eh, Vaikse ookeani ja Kariibi mere riikide asjus. tema juhatab järg-, eh, esimest paneelarutelu. Eh, paneeli liikmed on härra Tanbi, härra Mauro Matis, härra Tiara, John Battle ja viimane kõneleja ei jõudnud siia kahjuks niisiis, juhtima hakkab olukorda härra Dayton Johnson, aga üritage poole tunniga hakkama saada. pool tundi öö, eeskõnelejatele ning pool tundi küsimustele. tere pärastlõunat, alustame siis paneeldiskussiooniga, meil on eeskõnelejaid terve hulk, kellel on kindlasti palju huvitavat öelda. asume siis kohe nende ettekannete juurde hoiame kinni sellest äh, kõnelejate järjekorrast, mis siin programmis kirjas on. ehk siis alustame härra Michael Danby'ga, kes on Austraalia parlamendisaadik. tema huvitub inimõigustest, välisasjadest ja e, inim-, e, immigratsioonist. ta on maailma demokraatia liikumise juhatuses, see äh, organisatsioon asub Washingtonis, palun. suur tänu ning suur tänu, et OECD mind siia Euroopa Parlamenti kõnelema kutsus. loodetavasti minu Austraalia aktsent äh, ei tähenda seda, et isegi inglise keelt kõnelejad äh, vajavad tõlke. sest minu öeldu puudutab arvatavasti siin palju pärast teist maailmasõda on umbes kuus koma viis miljonit inimest äh, sisse rännanud Austraaliasse elanike arv on kakskümmend üks miljonit, see tähendab, et proportsionaalselt on Austraalia vastu võtnud rohkem sisserändajaid kui ükski teine riik. väga suur öö, öö, osa meie rahvastikust moodustavad immigrantide lapsed. sisserändajate diasporaad mängivad väga olulist ja positiivset rolli meie äritegevuses. ning see on muutnud Austraalia riiki, Austraalia elanike olemust ja seda paremuse poole. Austraalia on peamiselt kasu saanud sisserändajatest. majanduses, poliitikas, kultuuris, isegi spordis on äh, sisserändajad ja nende lapsed muutunud Austraalia äh, rikkamaks, edukamaks ning ka kosmopoliitsemaks ühiskonnaks. sisserändamise äh, mõjud asu-, on kahel sambal, kõigepealt automaatne võime sisserändajatel saada täis kodakondsus pärast kaheaastast kohalolekut B kult-, äh, see äh, austatakse demokraatia põhimõtete järgi kultuurilist mitmekesisust. ma kuulasin siin Manpoweri äh, jutluse ära ennem, aga meie see pigem soovime tõesti, et inimesed tuleksid meie, meile alaliselt, täiustamaks meie tööturgu. ennem teist maailmasõda olime me sissepoole vaatav ühiskond, vaenulikud sisserändajate vastu, isegi eurooplaste vastu, kes meile tulid. mitte eurooplaste sisseränne keelustati, kui minu, minu öö, äh, isa saabus põgenikuna Saksamaalt kolmekümne kaheksandal aast-, kolmekümne üheksandal aastal, siis oli ühiskond nii äh, vaenulik, et ametlikud nõudsid, et ta muudaks oma nime mitte nii saksapäraseks. neljakümnendatest seitsmekümnendateni võttis Austraalia vastu miljoneid sisserändajaid, peamiselt äh, Saksamaalt, Maltalt, äh, Küproselt, Jugoslaavialt, Itaaliast, Hollandist ja Suurbritanniast. seitsmekümnendatel tuli palju ka Türgist ja Liibanonist, Vietnamist ja Kambodžast. eelmisel aastal, enne finantskriisi, oli meile jõudnud umbes kakssada tuhat sisserändajat üle maailma, oskustöölised, äh, äri, ärimehed, äh, siis osad põgenikud ning siis ka meie perede ühendamise programmis osalenud see number ei tulenenud mitte altruismist, vaid peame, vaid peamiselt majanduslikust kasust Austraaliasse, eriti mis puudutab töö, oskustööliste puudust. sisserändajate poliitika muut-, muutmine on pidevalt arutlusel meie ühiskonnas, me üritame pidevalt äh, saavutada ka seda poliitikate ühtlustamist, äh, sidusust selles valdkonnas. suurem osa Äh, äh, praegustest sisserändajatest on pärit Hiinast, Indiast ja Filipiinidelt. E, ebaseadusliku rändega on meil ka loomulikult probleeme, viimasel paarikümnel aastal oleme me tegelenud Indoneesiast pärit äh, inimsmugeldajatega. suurem osa nendest põgenikest on pärit äh, Lähis-Idast ning soovivad siis põgeniku staatust kohale jõudes meie arvates on seda probleemi äh, liigselt ületähtsustatud, eriti arvestades, et kahe tuhandendal aastal, mis oli tipphetk, oli äh, neid äh, tõesti ainult neli tuhat inimest. oli üsna piinlik, kui Bund-, Bundestagi liige märkis ära, et Saksamaale jõudis kolmsada viiskümmend tuhat ebaseaduslikku sisserändajat serbo-horvaadi päritolu inimestest, inimest siis tollel aastal. suurem osa äh, viimastest põgenikest on Birmast, Afganistanist, Iraagist, Sudaanist ja paljudest äh, teistest Aafrika riikidest. Austria valitsus usub, et need põgenikud peavad läbima korraliku protsessi ning nad tuleb vastu võtta vastavalt nende enda vajadustele, mitte sellele, vastavalt sellele, kes esimesena kohale jõuab. Indoneesia paadipõgenikute probleem laheneb aga kõige paremini koostöös Indoneesiaga, kui me aitame eriti Austraalia poolt, kui me aitame kaasa nende institutsioonide, nende riigi ülesehitamisele. härra äh, Romana poolt mainitud argpükslik populism võib lõhestada ühiskonda ning see ei lahenda ka ebaseadusliku sisserände probleemi. niisiis, selline populism lõhestab rahvast ning äh, ei aita ellu viia poliitikaid me-, minu partei öö, äh, üritab suhtuda sellesse probleemi positiivselt. mis puudutab äh, ajude äravoolu, äh, mida mainis ka Jean-Pierre Carson nüüd äsja, siis kahekümnest miljonist austraallasest üks miljon inimest elab aeg-ajalt välismaal. niisiis see pro-, see on ka arenenud maailmas väga äh, are-, sage nähtus. Austraalia par-, parlament mängib selle, selle probleemi lahendamises, äh, selles küsimuses olulist rolli, mina me, meie komisjon parlamendis korraldab paljusid kuulamisi selles küsimuses, me oleme ära kuulanud eksperte era- ja avalikust sektorist ning oleme ära kuulanud äh, põgenikud ise, nende kaitsjad, nende toetajad. me äh, üritame koos teiste äh, valitsusväliste ühendustega tagada, et äh, varjupaikades koheldaks põgenikke korralikult. samuti on immigratsiooniministri ette tuua võimalikke üksikjuhtumeid, kui kõik muud kanalid on ammendatud. lõpetuseks finantskriis ja viimased öö, loodusõnnetused Austraalias tähendavad, et eh, et eh, immigratsioon Austraaliasse jätkub, kuigi arvatavasti natukene madalamal tasemel. suur tänu! härra Manolis Mavromatis Kreekast, kes valiti Euroopa Parlamenti kahekümne neljandal aastal, ta on kultuuri- ja haridusekomisjoni aseesimees ning osaleb ka arengukomisjoni töös. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, üle kogu maailma on äh, sada seitsekümmend viis miljonit äh, migranti ja nende arv on kolmekormist, kolmekordistunud äh, viimastel aastatel. arvestades üleilmastumist ja praegust finantskriisi, siis iga nädal oleme me silmitsi inimlike tragöödiatega, lootusetus, vaesus, vahendite puudumine, põhivabaduste puudumine ja õiguste puudumine tuhandete aafriklaste jaoks tähendab seda, et nad äh, liiguvad äh, Aafrika põhjapiirkondade kaudu näiteks Kanaari saartele või Küprosele. Euroopa Liidu ainukeseks reaktsiooniks on olnud äh, rohkem kontrolli, rohkem patrullimist ja sellega satuvad need inimesed veelgi suuremasse ohtu, aga meie piirid ei ole siiski päris ähm, suletud ja meil tuleb teha rohkem. me peame rohkem panustama arenguabisse. arenguabi suurendamine loomulikult ei ole ainus ähm, lahendus. Odir on üks võimalus pakkuda arenguabi kakskümmend protsenti Euroopa Arengufondi rahadest suunatakse suunatakse ODA-sse. me peaksime kindlasti tegema koostööd arenguvaldkonnas, saajad ja andjad peaksid panema paika lähtealused lepingutes on enamasti kirjas strateegiad ja programmid. loomulikult äh, tuleb äh, selliste lepingute aluseks võtta vaesusevastane võitlus, aga kontrollida ei ole mitte ainult vaja vahendite väljamaksmist, vaid me peaksime ka vaatama, et kas avalik Äh, abi ehk riigi abi tõesti aitab kaasa konkreetsete eesmärkide saavutamisele või on võimalik neid eesmärke saavutada ka teisiti kui rahaga? finantsabi ei peaks olema lahenduseks või üldsegi seda ei peaks kaaluma, kui meil ei ole võimalik tagada läbipaistvust ja kui me ei ole äh, kindlad, et sihtriigis tõesti selle rahaga on võimalik ka midagi saavutada. Euroopa Liit peaks äh, panustama just tööle päritoluriikides ehk siis sisserändajate päritoluriikides. suhteliselt lihtne on identifitseerida need piirkonnad, enamasti on tegemist kõige vaesemate piirkondadega ja tavaliselt lahkuvad just kõige vaesemad ühiskonnakihid. me peaksime tagama ka selle, et inimesed jääksid oma koduriiki, peame panustama säästvasse põllumajandusse, teedesse, veeinfrastruktuuri ja siin ei ole abiks see, kui me pakume neile ainult äh, näiteks äh, toetust ravimite ostmisel. meil tuleb vähendada vaesust, inimesed peaksid äh, elama sõltumatult, ühiskonnad peaksid arenema ja siis väheneb ka väljarände soov. oluline on identifitseerida väljarändekeskused tihtipeale on olukord selline, et ähm, keskusteks kujunevad piirkonnad, ähm, kus on selleks ette nähtud äh, või olemasolevad infrastruktuuri võimalused. me peame omalt poolt võtma algatusi, et meie poolt eraldatud raha jõuaks kõige vaesemateni, eriti naiste ja lasteni põhimõtteliselt võiksime välja töötada ka infoprogrammi nende piirkondade jaoks, et äh, just äh, saavutada mainitud äh, huvirühmade informeeritus. nüüd paar sõna integratsiooni kohta. Euroopa Liit peaks kaaluma ka inimeste potentsiaali ärakasutamist. lahenduseks võiks olla ka see, et äh, sisserändajad äh, saaksid sidusalt aidata kaasa arenguabi andmisele migrantidel peaks olema võimalus kanda raha oma päritoluriiki soodsalt ja läbipaistvalt. peaksime toetama neid nende majandustegevuse planeerimisel, Euroopa Liit peaks rakendama uuenduslikke poliitikaid, näiteks peaksime me hoolitsema selle eest, et äh, inimesed tõesti pöörduksid tagasi oma koduriikidesse see puudutab eriti just teadlasi, arste ja muid hea ja kõrge kvalifikatsiooniga inimesi. meil tuleb tagada see, et inimestel on võimalik oma koduriiki tagasi pöörduda. peaksime tagama ka sotsiaalmaksude ülekantavuse me peame takistama kurikuulsat ajude väljavoolu. me ju teame, et paljude arenguriikide jaoks võrdub migratsioon parimate töötajate lahkumisega ja loomulikult see kõik äh, mõjutab äh, dramaatiliselt päritoluriike just tervishoiu, hariduse ja teaduse valdkonnas. ma usun, et äh, on ääretult oluline töötada nendes küsimustes, mida mainisin. suur tänu tähelepanu eest! Uh, suur tänu teile selle ulatusliku ülevaate andmise eest ja selle eest, et te ajapiirist kinni pidasite ja järgmine kõneleja on härra Bassiroti ära. ta on Mali presidendi nõunik ja ta tegeleb rändeküsimustega. härra Tiare, palun. tänan, härra esimees suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse osaleda sellel kõrgetasemelisel koosolekul, kus arutatakse rändeküsimusi ning nende poliitikate sidusust, mis on suunatud arengule. minule tehti ettepanek kõneleda kaasarengu teemal see on siis kaasareng, partnerlussuhted ja näited. samuti paluti mul tutvustada mõne sõnaga teabekeskust, mis on mõeldud rändajatele. kuuendal oktoobril eelmisel aastal toimus koostöö kohtumine Euroopa Komisjoni ja Mali valitsuse vahel. seal arutati kaasarengupoliitika arenguetappe Prantsusmaa ja Mali vahel. nüüd ma pean minema tagasi üheksakümne kaheksanda aasta kahekümne üheksandasse maisse. see oli see kuupäev, kus nende kahe riigi valitsused alustasid dialoogi ja läbirääkimisi kõikidel teemadel, mis on seotud rändega nendes kahes riigis. neljateistkümnendal märtsil aastal kaks tuhat üks toimus Prantsuse Mali immigratsioonikomitee eestjuhtimisel üks kohtumine, mina olin siis Mali osapoole esindaja, Prantsusmaal oli oma, omalt poolt esindaja välja pakutud. me koostasime neli tehnilist komisjoni, kes siis pidid hakkama aru andma Prantsusmaa ja Mali vastavale üldkomisjonile ja kes pidid hakkama uurima kõiki neid küsimusi, mis on seotud rändega esimene tehniline komisjon, mis siis moodustati neljast, on see, mis just nimelt tegeleb kaasarenguga või kaasarendamisega. teine komisjon uuris seda, kuidas üksikisikud nende kahe riigi vahel liiguvad, millised on need peresuhted ja nii edasi kolmas tehniline komisjon uurib seda, kuidas Mali kodanikke integreeritakse Prantsusmaale, muuhulgas elamuküsimused, kolmas põlvkond, lapsed, probleemid töökohas, pereprobleemid ja neljas tehniline komisjon käsitleb konkreetselt noorte inimeste probleeme niisiis, meil on olemas hulk struktuure, hulk komisjone, mis peavad tagama järjepidevuse arengupoliitikas ja rändepoliitikas just nende kahe riigi vahel. ja nüüd ma räägingi siis ainult kaasarengust, co-development, mis oli ka tegelikult meie raporti teemaks, mille me esitasime kahekümne viiendal juulil kaks tuhat seitse Prantsuse valitsusele. see kaasarengu kontseptsioon on leidnud erinevat tõlgendust. ja hetkel ikkagi veel võib sellest nii või naapidi aru saada. ma leian, et kõigepealt tulebki ilmselt selgitada, mida see kaasarengu kontseptsioon endast kujutab. kaasareng on meede see on meede, mis aitab edendada päritoluriigi arengut. mis viitab sellele, et eelisõigus tuleb anda justkui nendele rändajatele, kes tahavad oma koduriiki ka aidata, aga ennekõike muidugi eesmärgiks reguleerida migratsioonihoovasid, tagada see, et sisserännanud lõpuks ikkagi lähevad tagasi oma koduriiki ja samuti tuleks äh, rändeküsimusi lahendada võimalikult inimlikult. kaasarengu mõte või sisu erineb sõltuvalt sellest, millised riigid on sellesse kaasatud. Maroko, Prantsusmaa, Mali, Prantsusmaa vahelised koostööd. nagu te ettegi kujutate, siis äh, see kontseptsioon muutub vastavalt sellele, millised riigid on otsustanud koostööd teha. ja kuidas see siis äh, tegelikkuses äh, mõju avaldab see kaasarengupoliitika? Prantsusmaa ja Mali olid muide esimesed riigid, kes otsustasid proovida sellist kaasarengut. ja see kaasareng on loomulikult seotud sellega, milline on olnud sisseränne alates kuuekümnendatest aastatest tavaliselt on välja rännanud saatnud ikkagi koju tagasi rahalisi saadetisi, et toetada oma lähedasi kodumaal. samuti on ikkagi makstud kogukonnapoolseid toetusi, kogukonna toetusi oma kodukülale, kodulinnale. on panustatud näiteks tervishoiualasesse väljaõppesse, koolituse, et oleks parem ligipääs näiteks joogiveele kodumaal. samuti on rahastatud ka infrastruktuuri umbes nelisada Mali päritolu rände migratsiooni on just nimelt seadnud eesmärgiks arendada välja nende inimeste kodupiirkonnad. niisiis, eesmärk on veelgi parandada seda väljarännanute võimalust arendada ja edendada elu oma kodumaal nii et siis see riigi tasandi poliitika lisandub sellele laiemale koostööpoliitikale. migrantidest on võimalik sel juhul äh, luua antagonistid et ühest küljest nad toovad kasu sihtriigile, aga teisest küljest ka oma kodumaale. kaasarengu osas loodi Malis ministeeriumite vaheline missioon. kaasarengut peetakse ikkagi riigi tasandi poliitikaks, mis hõlmab siis vastavalt nii Prantsusmaad kui Malit. ja see sai alguse kahekümne esimesel detsembril kaks tuhat, kui allkirjastati konventsioon kaasarendamise osas oluline on solidaarsuse aspekt rahastamise juures, sellele kirjutati alla veebruaris kaks tuhat kaks. eelarvena nähti ette kaks koma kuus miljonit eurot aastateks kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat viis, see oli siis esimene faas. siia oli kaasatud viis elementi selleks, et suurendada Mali kogukonna oskusi Prantsusmaal, et arendada kogukondi Malis et arendada VKE-sid, aidata noori, tegelemaks äh, ühiskondlik-kultuuriliste ettevõtmistega ja et äh, tegeleda nende noortega, kes ongi juba välisriigis sündinud. ja loomulikult tegeleti ka projekti juhtimisega. teisele faasile kirjutati alla viieteistkümnendal märtsil kaks tuhat kuus. nüüd on sellest juba ka paar aastat möödas tookord oli eelarvena ette nähtud kaks koma viis miljonit eurot. nüüd paistab, et see faas on ka lõpule jõudmas ja nüüd ongi juba käimas arutelud selle kohta, kas seda eelarvet tuleks veel kord uuendada. ma ei tahaks siinkohal hakata andma hinnangut selle poliitika saavutustele äh, loomulikult on meil mingid teatud sellised kitsaskohad ja meil on olnud takistusi tee peal ees, aga meie kaheksa aasta pikkune kogemus selle poliitika vallas äh, on andnud mõista esiteks seda, et meil on olemas selline dualistlik äh, arusaam kaasarengust. et ühest küljest võime me vaadata seda koduriigi seisukohast lähtuvalt ja mis puudutab neid erinevaid projekte ja arve esimeses ja teises faasis, siis äh, nelisada kolmteist projekti viidi ellu aastatel üheksakümmend kaheksa kuni kaks tuhat kaks, viiskümmend neli projekti kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat viis ning kakskümmend kaks kohalike arenguprojekti, kolmsada majandus- majandusprojekti, kolmkümmend neli toetusmissiooni selleks, et seda diasporaat toetada ja kakskümmend neli ekspertide missiooni Prantsusmaa ja Mali vahel. rahastamist pakuti välja kuni kuuekümne kolme protsendi ulatuses selle üldise fondi kohalt, fondi poolt kakskümmend üheksa migrantide endi poolt ja kaheksa protsenti ka sidusrühmade, näiteks sidusrühmade poolt me tegeleme ka nii-öelda kauginvesteeringutega ja vaatame erinevaid säästumehhanisme, selle kohta oli meil tõsisem arutelu käimas aastal kaks tuhat kuus, aga see ei ole veel päris toimima hakanud. võib-olla oleks tarvis viia ennast kurssi sellega, mis, millised on Mali vajadused praegu kaasarendamise osas, need vajadused on ju muutunud. vaadates me seda, mida me senimaani oleme teinud, tundub, et Euroopa Liit võiks olla katalüsaatoriks siinkohal ja aidata meil liikuda edasi järgmisele tasandile. me peaksime saama üle sellest kaasarengu mõiste erinevast interpreteerimisest kaasareng ja need rahasaadetised koju peaksid olema rohkem äh, suunatud tootlikkuse tõstmisele, lisandväärtuse andmisele. oluline tagada ka järjepidevus kaasarengus. mis puudutab seda teabe- ja juhtimiskeskust, mis on suunatud sisserändajatele, siis selle õnnistas sisse volinik Louis Michel ning president Mali president kuuendal oktoobril eelmisel aastal. seda inspireeris Rabati konverentsi deklaratsioon aastast kaks tuhat kuus, samuti toimus konverents Tripolis novembrikuus tol aastal. Mali on esimene riik, mis on rajanud sellise keskuse, nii et tegemist on mõnes mõttes sellise piloot- või katseprojektiga ja see võib äh, olla sellise Lääne-Aafrika riikide hilisema vastava võrgustiku keskuseks. seal on olemas kümne miljoni euro suurune eelarve. sellel keskusel on neli ülesannet, mida ta peab täitma. esiteks äh, parandada teadmisi, meil on loodud ka vastav andmebaas, parandada teadmisi rände osas, tuleb abistada potentsiaalseid äh, migrante ning äh, koju tagasi pöörduvaid rändajaid. tuleb anda teavet nende õigusaktide kohta, mis käsitlevad rändeküsimusi, käsitlevad äh, ebaseadusliku rände vältimist. ja neljandaks, kasutada ära inim-, finants ja tehniline kapital. selleks, et neid erinevaid funktsioone täita, peaks keskus tegema koostööd teiste tehniliste institutsioonidega Malis, ilmselt ka ministeeriumitega, eriti just Tööhõiveministeeriumiga, avaliku teenistusega, vabaühendustega ja erinevate fondidega. järelevalve ja hindamise süsteem on juba selle keskuse töösse sisse kodeeritud aga see keskus on ainult kolm kuud tegutseda jõudnud, nii et mingeid põhjapanevaid järeldusi ei saa veel teha, eriti kuna see projekt peaks ju kestma kolm aastat. suur tänu, härra esimees! suur tänu, härra Diarra! järgmisena härra John Battle, Leedsist pärit äh, parlamendisaadik, kes praegusel hetkel tegu-, tegeleb ka arenguküsimustega, ta on samuti Parliamentarians for Global Action Suurbritannia osakonna esimees. suur tänu. kuigi ma kuulun äh, parlamendi komisjoni, mis tegeleb abi ja arengu äh, ministeeriumi järelevalvega, tu-, tuleb öelda, et parlamendis ma ei oleks ju muidu kui min-, minu inimesed ei oleks mind äh, valinud. seetõttu ma tahaksin tuua sellist poliitilist realismi siia sisse. minu äh, piirkonna inimesed Leedsist on üsna niisugune, sellised klassikalised äh, pool- ja pärisoskustöölised, kui majandus alla käib, on nemad esimesed, kes töö kaotavad. Suurbritannias hüppas seitsmelt kaheteistkümnele protsendile kahe tuhandest kahe, kahe tuhande kaheksandal äh, aastani sisserändajate arv. ning äh, minu kodust miili raadiuses äh, suurusel alal mängitakse kahtekümmet seitset keelt. Suurbritannia ehitati vanasti üles iirlaste abil, ka minu pere on sealt pärit samuti äh, on abiks olnud Kariibi merest äh, ja mereriikidest pärit inimesed, kes juhivad meie busse näiteks, palju inimesi on tulnud Indiast ning äh, tuleb öelda, et kui sisserändajatest hooldustööta-, hooldajad koju läheksid, ei hoolitseks keegi minu piirkonnas näiteks vanade inimeste eest. miks ma mainin oma valimisringkonda? sest ma arvan, et see poliitika ei tööta ei kohalikul, riiklikul ega rahvusvahelisel tasemel. ning iroonilisel kombel minu äh, piirkonna inimesed soovivad seda poliitikate sidusust, sest nad näevad kogu aeg vastuolusid. mina pean oma inimesi seal veenma, et ja ma nõustun äh, varasemate kommentaaridega, et meie Suurbritannias Äh, anname arenguabi edasi, edasi. Äh, meie see abieelarve on suurenenud äh, viimase kümne aasta jooksul, nüüd me oleme kõige suurem panustaja TAK-i. aga kui ma räägin seal oma valijatele, ma pean kuidagi valijatele ju selgitama, miks osa nende maksudest läheb abi andmisesse meie komisjon koostas raporti rändest ja arengust, väga tore pealkiri Ehm, kuidas aidata, kuidas ränne saab vähendada vaesust. see oli kahe tuhande kolmandal aastal, viimase paari nädala jooksul, võttes arvesse finantskriisi. oleme me oma ministreid siis ja teiste parteide juhtegi üles kutsunud suurendama ehm, abieelarvet, et see oleks tõesti püha ja seda ei tohiks praeguse kriisi ajal vähendada ning äh, ma olen uhke selle üle, et sellega oldi nõus ning seda toetavad ka minu valijad. ning tuleb öelda, et seda rändeküsimust et tuleb mõista kui midagi, mis on kõikidele osapooltele kasulik. just see, ka see kaasarengu küsimus on ju äh, mõlemale poolele kasulik Äh, majanduslikult äh, saab Suurbritannia tohutult kasu, äh, rohkem kasu kui sisserändajad ise, kuus miljardit naela tuleb sealt igal aastal. ning me ei taha, et nad finantskriisi ajal tagasi läheksid. me peame olema positiivsed, aga minu valijad peavad mind samuti toetama ning väljakutse on siin selles, et kas ülemaailmse kriisi tingimustes sa-, saame me endiselt äh, öelda, et äh, ränne ei ole uus nähtus, see ei asenda arenguabi. aga samas tuleb tunnistada ka, et riigi sees toimub märkimisväärne ränne, nagu täna hommikul keegi ütles, ärge alahinnake öö, ähm, sisserännet lindadesse. meil on ju linnastunud ühiskonnad ning viiskümmend miljonit äh, meie abieelarvest läheb Indiasse Äh, ning India linnadesse just. niisiis tuleb, äh, kui vähegi võimalik, vaadata arenguabi, äh, rännet ja, ja arengut ennast tõesti koos. aga kuidas neid ühendada? meie raporti järeldus oli, et hästi hallatud ränne, hästi juhitud rändevoog saavad olla väga oluli-, sa-, saavad olla väga olulised majandusele, sest see moodustab sideme riikide vahel minevikus oleme me üritanud rännet äh, näha kui äh, sellist äh, lülitit, mis lülitab majanduse sisse headel aegadel ning lülitab, neid saab välja lülitada ja ehk inimesi tagasi saata halbadel aegadel. aga me peame tõesti seetõttugi parandama seda sidusust. ka minu valijad on küsinud, kas saaks selgelt vahet teha varjupaigataotluse ning sisserände vahel üks üheksa-aastane poisike minu valimisringkonnas ütles, et üks tema äh, sõber oli äh, varu äh,, varjupaiga äh, otsija tütar ning ta ütles, kas te saaksite öelda pressile, et äh, et inimesi piinatakse ja saadetakse riikidest välja omaenda valitsuste poolt. tegemist ei ole ju äh, äh migratsiooniga äh, ning eh, seetõttu peame me aitama kaasa ausale kaub-, õiglasele kaubandusele, seda ütles üheksakümneaastane poisike. siin mainitakse eh, uisapäisa eh, seda raha tagasi kodumaale saatmise küsimust, aga ka see tuleks kaasata arengupoliitikasse, et see raha partner ehk päritoluriikidest ka targalt investeeritaks sest muidu otsest sidet sel, nende rahade ja arenguküsimuste vahel ei ole. seda me ütlesime ka, ka oma raportis. niisiis, see koordineerimine äh, tagamaks, et abipoliitika tõesti aitab kaasa äh, näiteks haridussüsteemi ülesehitamisele, sellele tuleb tähelepanu pöörata. aga kuidas seda teha, on äh, tõsine küsimus sidususe jaoks on vaja selgeid poliitikaid, on tarvis selget äh, poliitikat seadusliku rände jaoks, aga tuleb võidelda ebaseadusliku rände ning inimkaubanduse vastu. ning samal ajal tuleb tugevdada sisserändajate õigusi läbi öö, äh, seaduste ja, ja nende rakendamise ning juurdepääsu sotsiaalkindlustusele. meie oma kodumaal ründame neid gänge, kes toovad sisse põhimõtteliselt orjasid me soovime kaitsta neid inimesi ja see on minu arvates õige lähenemine. siis küsimus, miks me rõhutame seda ajutist rännet ning öö, korduvrännet, et inimesed lähevad kodumaale tagasi? me ei soovi inimesi lihtsalt kodumaale tagasi saata, vaid see tuleks, nad tuleks siduda meie arengupoliitikaga, et tekiks tõeline partnerlus millest siis, äh, et nähtaks ka, et kõik saavad äh, rändest kasu. ning ma rõhutaksin ka seda, just seda põhja-lõuna partnerlust. see öö, äh, öö, küsimus või see fakt, mida siin välja toodi, et ma, Malawi arste on Londonis rohkem kui Malawis endas, see olukord oli kahe tuhandendal aastal selline, nüüd me oleme hakanud sellega juba tegelema. on olemas ka hädaolukorra inimressursside programm, mis Malawis mal-, endas suurendab arstide ja mettodede arvu. ning nende palku maksavad meie maks, maksumaksjad. Nad saavad korralikku palka, et äh, Malawi saaks ise koolitada ning ka kodumaal hoida äh, teie meditsiinipersonali ning seetõttu märkimisväärne äh, on märkimisväärselt suurenenud Malawi medtöötajate arv. niisiis, see küsimus ei ole ainult ühepoolne. rahvusvahelise arengukomisjon näiteks koostab olulise raporti, aga siseministeeriumisse see dokument ei jõua, seega ei tehta ka äh, erinevate valitsusosakondade vahel koostööd, see ei ole ainult minu, minu kodumaa probleem. niisiis me peame tõesti mõtlema, kuidas poliitikaid omavahel siduda. lõpetuseks tahaksin öelda, et parlamendis ma tundsin, et on tõeline oht, et me mitte ainult ei seo rännet äh, arengupoliitikaga, vaid kriisisituatsioonis kaob äh, arenguküsimus üldse päevakorrast ning mina ütlesin peaministrile, et nüüd on aeg vaesus äh, pa, äh, panna vaesus ja tööpuuduse vastane võitlus tõesti meie majanduspoliitika keskmesse. kui me sellele väljakutsele vastu astume, mitte lihtsalt ei anna tagatisi pankadele, me peame äh, äh, peame tõesti sügavamalt äh, majanduse olukorda parandama, siis me tõesti astume uue sammu arenguküsimustes edasi ning äh, põhja ja lõuna, põhila ja lõuna sa-, saavutab tõesti omavahel siis selle kahekümne esimese sajandi öö, äh, suhte. minu arvates on praegusel hetkel selle suure finantskriisi ajal võimalus mitte vaeseid hüljata, vaid öelda, et huvitav, mis juhtuks, kui me paneksime selle oma majandus- ja sotsiaalpoliitilise mõtteviie, mõttemaailma keskmesse. suur tänu. Euh, merci beaucoup aux intervenants du panel. Maintenant, je... suur tänu paneelis kõnelejatele nüüd annan äh, sõna teistele sõnasoovijatele, kes siin nüüd ongi esimene. annan siis sõna kolleegidele, kes on seda palunud. meil on umbes kümme sõnavõtusoovi, palun pidage kinni kõneajast, äh, piirang on kaks minutit. esimene, kes soovis juba hommikupoole sõna, oli Maximus Tšerakopoulos, palun kaks minutit. suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin tänada teid algatuse eest korraldada tänane konverents. ma arvan, et äh, see konverents äh, oma teemaga tõesti puudutab inimesi nii lõuna kui ka põhja poolkeral. inimestel on tihtipeale raskusi majanduslikus valdkonnas äh, ja seetõttu liigutakse just lõuna poolt põhja poole. Euroopa Liidu välispiirid aga on järjest rohkem suletud, et sellist rännet piirata. see aga ei tähenda, et meil oleks mingisugused äh, paremad võimalused oma piire kaitsta. geograafilise asendi tõttu tõttu on Kreeka üks esimesi riike, kuhu suundutakse, me oleme väga suure sisserände surve all, härra Mavrovatis juba ütles, et me peame seetõttu võitlema rände põhjuste vastu, meil tuleb võidelda nälja ja vaesuse vastu ja need täielikult välja juurida. päritolumaad peaksid äh, omama säästlikku majanduskasvu majandus- ja finantskriis loomulikult, mis puudutab Euroopa Liidu riike ka, tähendab seda, et me oleme silmitsi uute väljakutsetega ja meil on Euroopa Liidus vaja uut poliitikat. teatud äh, võõra viha laine meil tuleb, kui me meetmeid tarvitusele ei võta eelmistel nädalatel on olnud olukord selline, et paljud eurooplased on kaotanud oma töökoha kriisi tõttu või neil on hirm, et nad selle töökoha kaotavad ja me peame võitlema selle stereotüübi vastu, et sisseränne suurendab äh, tööpuudust. sellepärast, et äh, muidu on hästi lihtne suunata negatiivsed emotsioonid sisserändajate vastu. meil on vaja tõhusalt kontrollida välispiire ja meil on vaja mõistlikku arengut äh, soodustada päritoluriikides. suur tänu, Franz Lang. Armando Franza, c'est un membre du... Armando Franza, Euroopa Parlamendi liige, me ei ole kohal hetkel. nii et järgmisena proua Boniver Itaaliast, palun kas ta on siin kohal? jaa, palun. vabandust, annan teile sõna. tänan. nüüd meil on siin arutelu kahel tasandil. kõigepealt eksperdid räägivad äh, omal tasandil, nagu ütles härra Carson. ja ta rääkis äh, teemadest, mis on tugevalt seotud äh, sisserändepoliitikaga. Te teate, et sisseränne kui selline on muutunud Euroopa Euroopa demograafilist arengut. meil on raske seda fenomeni kontrolli all hoida, meil on palju probleeme. Itaalias on olukord selline, et meil on miljoneid sisserändajaid, neli ja pool miljonit, kes on tulnud Euroopa Liidu väljaspoolt sisse ja nüüd ka nende lapsed ja lapselapsed juba elavad Itaalias, me peame vaatama siin äh, medali mõlemat poolt. ehk mündi mõlemat poolt. aastal kaks tuhat kaheksa tuli äh, Itaaliasse kuuskümmend protsenti rohkem ebaseaduslikke sisserändajaid kui varasemal aastal. tõsiasi on see, et äh, meil tuleb selle probleemiga tõhusalt äh, tegeleda. ja kui nüüd rääkida finantskriisist, siis meil tuleb vältida seda, et me pistame pea liiva alla. on täiesti selge, et äh, sisserändajad on kõige nõrgemal positsioonil meie rahvamajanduses, nemad on need, kes esimesena maanduvad tänaval. ma olen täiesti veendunud, et Äh, kui me lähtume mõistlikkuse põhimõttest, nii nagu Maailmapanga president äh, ka ütles, siis meil tuleks asutada ja luua fond, kuhu antaks null koma seitse protsenti kõikidest äh, majanduse elavdamise pakettides, mis vastu võetakse, niimoodi me saaksime aidata ka arenenud riike ja arenenud riike. suur tänu, järgmisena äh, proua Capello Lesotost ah,. härra, palun siiski, parandab ennast härra esimees. Uh, kui ma sain kutse selle kõrge tasemega tööpajal osalemiseks mul tekkis äh, küsimus, et kes äh, kutsub mind ja miks? Äh, need küsimused on olnud päevakorral juba pikka aega, miks nüüd? ma loodan, et ähm, küsimusele vastavad ka paneelikõnelejad. ma tõstan selle küsimuse sellepärast, et ähm, maksumaksjad süüdistavad meid selles, et meil on pidevalt tööpajad ja äh, konverentsid, kus ainult räägitakse, ma loodan, et praegune kohtumine ei ole selline, kus me ainult ähm, räägime. ma pean seletama ka valijatele, et mida me saavutame ja mida me sellisest äh, kokkuleppest ootame. härra esimees, asume asja juurde, mul on ainult kaks minutit. siin on räägitud äh, sisserändest ja on mainitud rahaülekandeid. ja kui nüüd mõelda asja üle järele, siis äh, et rahaülekanded äh, suunatakse päritoluriiki. ja kes selle saab? perekond ja põhimõtteliselt äh, valitsus on maksnud kinni siis selle inimese koolituse, tema suunab raha perekonnale, valitsus ei saa oma koolitusraha tagasi ja kaotab selle raha. meil on vaesus, HIV ja muud probleemid Aafrikas ja mis siis juhtub üldsegi sotsiaalpoliitiliselt, meie siin räägime rahaülekannetest ja ajude väljapool, mis on sihtmärk rikkad riigid Euroopas, kellel läheb niikuinii hästi. Aafrikas meil on omad nimed nendele väljarändajatele, Euroopas öeldakse nende kohta sisserändajad, ühesõnaga see fenomen on toiminud juba liiga kaua aega ja mitte midagi ei ole tehtud lahenduseks. ja loomulikult on meil siin äh, majandus ja sotsiaalprobleemid, äh, mis tulevad mängu perekondade sotsiaalne taotlus ja nii edasi e, e, suur tänu ja vabandust, et me sekkusime, annan järgmisena sõna härra Carlotto Marquesile Portugalist. suur tänu! ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni selle eest, et korraldati tänane kohtumine. ma leian, et ajahetk on tõesti täiesti õige siin räägitakse vennalikust koostööst, mis meil peaks olema inimeste vaja, vahel, et tulla toime finants, majandus, keskkonna ja toiduainete kriisiga. kõik need kriisid mõjutavad kas sisse- ja väljarännet. meil tuleks tugevdada poliitikate sidusust, seda nii riigisiseselt kui ka riikide ja kontinentide vahel osad riigid on otsustanud protektsionismi kasuks, aga nad petavad sellega iseennast, sellepärast et on vaja ka välisabi, et ellu jääda. Portugal on immigratsiooniriik, viis miljonit portugallast elavad riigist väljaspool, aga samas me oleme ka sisseränderiik. osad äh, nendest sisserändajatest Aafrikas näiteks on toonud Portugalile kuldmedali olümpiamängudelt ja nüüd olulise punkti juurde Euroopa Liidu investeeringud kolmandates riikides on väga olulised, osad projektid, äh, mida me läbi viime, omavad sotsiaalseid ja keskkonnapoliitilisi mõjusid. teised projektid on jällegi ääretult head arengu seisukohast. siinkohal ma viitan Euroopa projektile Ekvatoriaalguineas, kus on olukord ähm, näiteks selline, et kaitstakse troopilisi metsi ja juhitakse inimeste tähelepanu troopiliste metsade problemaatikale. on üllatav, et näiteks äh, Aafrikas ei kasutata ära päikeseenergiat, olgugi et äh, päikeenergia allikana on seal äh, vägagi olemas nüüd äh, lõunapausi ajal ma siin rääkisin kolleegidega mitmesugustel teemadel, rääkisin näiteks sellest, et äh, Sri Lankal on äh, päris palju fair trade ehk õiglase kaubanduse tee plantatsioone, aga kui me siin jõime teed või seda veini lõunapausi ajal, siis see ei olnud biovein ja nüüd saab sõna Nigeeria esindaja härra Ossuvu ta ei ole kohal. härra Ossamo ei ole kohal. hästi, siis järgmine kõneleja, kelleks on siin nimekirjas härra Pimenta Portugalist. kus ta on? proua, vabandust, palun. Eh, <laughs> suur tänu, härra esimees no suured tänud Euroopa Parlamendile ja OECD-le selle koosoleku korraldamise eest. tõepoolest, meil on tegemist selle hetke ebakindluse ajaga tulenevalt majanduskriisist, aga me teame, et need väljakutsed meie ees on hiiglaslikud. ma olen täiesti veendunud, et lähitulevikus me näeme asjaolude paranemist ning me leiame uued moodused, kuidas lahendada neid probleeme ränne on selline üleüldine väljakutse, ülemaailmne nähtus. seega meie omalt poolt saame teha ainult seda, et me jätkuvalt toetame arengumaid ning üritame rakendada järjepidevaid rändepoliitikaid. selleks, et sisserändajatel oleks võimalik integreeruda asjakohaselt äh, sellesse ühiskonda Portugalis on juba oma süsteem toimimas, me oleme selle üle väga uhked, nagu eelkõneleja ütles, on Portugal olnud selline riik, kes on sajandite vältel saatnud inimesi välja riigist ja nüüd on meil omakorda tegemist sisserändajatega. me rakendame selliseid poliitikaid, mis on igati pädevad ja OECD on ka sellele juba viidanud. OECD on teinud ka mõned soovitused Portugalile OECD on nimelt seda meelt, et Portugal peaks kaasama rohkem sotsiaalpartnereid, tegelemaks sisserändajate integreerimise küsimusega. see aitaks siis vähendada ksenofoobiat. OECD on öelnud ka seda, et Portugal peaks parandama oma elamupoliitikat. ja veel üks soovitus oli, et Portugal parandaks sisserändajate kogukonna ettevõtlik, ähm, ettevõtlusalaseid võimalusi. me oleme üritanud kogu aeg ellu viia just neid poliitikaid, mida on toetanud ka OECD, sest meie, härra esimees, usume, et meil õnnestub seega tuua kaasa multikultuursem ühiskond, mis on ka solidaarsem. suur tänu, proua Pimente! ja nüüd äh, härra William, palun. härra esimees, ma olen kuulanud kõiki kõnelejaid. jah, tõepoolest äh, nii see olukord on, aga ma aga meil Seychellidel on olukord selline, et meil on väga kõrge SKT per capita ja see on ka seos sidunud meil selle ODA-ga. härra esimees, me oleme pidanud äh, laenama suuri summasid, et äh, tagada mingisugunegi stabiilsus, aga seda on väga raske tagada, kui me oleme peamised äh, toidu ja energeetika valdkonnas tegutsejad milline on see lootus, mida te meile välja pakute mis on see, mida te välja pakute nendele riikidele nagu Seychellid, kuidas nad saavad oma probleeme lahendada? kuidas me peaksime tegutsema juhul, kui selles partnerlussuhtes on hirm, et see toob kaasa mingid muudatused konkurentsis? kuidas tagada austus valitsusasutuste vastu? niisiis, härra esimees, küsimused meie ees on järgmised. kas on olemas mingi globaalne ühepoolne poliitiline pühendumus tegelemaks nende üleilmsete küsimustega, kontrollimaks rännet, kas meil on olemas tahe saavutada äh, tasakaal selleks, et suurendada suutlikkust selles partnerlussuhtes, et kontrollida rännet. millised on need konkreetsed tegevuskavad meie ees praegu, mis oleksid teekaardiks, mille osas on üleilmselt kokku lepitud, et tegeleda selle kriisiga? kas meil on olemas äh, sidusust ja et äh, tegeleda rändega, mida me veel oleme nõus tegema ja kui kaugele me oleme nõus minema? selleks, et tõesti muuta olukorda. ja härra esimees, kas me haarame härjal sarvist või ainult sabast? kas me oleme kõik ikkagi võrdsel tasandil? palun osutage meile vajalikku abi, et rohi ka meie karjamaal oleks roheline, loodetavasti sama roheline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 suur tänu, mina tulen Kanaari saartelt ja Kanaari saari on täna juba paaril korral ära märgitud ja seda mitte üldse juhuslikult, me oleme nimelt Aafrika naabruses rannika lähedal, ranniku lähedal. aga selge on see, et vabaduste tase ja sissetulekute tase Kanaari saarte ja Aafrika vahel on väga-väga erinev. ja just seetõttu oleme väga tundlikud sisserände suhtes Kanaari saartel varem inimesed lahkusid Kanaari saartelt, aga nüüd vastupidi, tullakse Kanaari saartele tavaliselt just selleks, et pääseda vaesuse nälja käest. nii et me peame võtlema nende põhjuste vastu, mis tingivad selle, et inimesed lähevad oma riigist välja. me peame tagama asjakohase dialoogi elluviimise, meil on tarvis vastavaid mehhanisme transiitriikides, päritoluriikides, sihtriikides, me kõik üheskoos vastutame selle eest, see on meie kõigi ülesanne. mina olen pakkunud välja selle, et meil peaks olema mingisugune seadus vastu võetud, sest väga raske on see, et kui mingeid regulatsioone rände kohta ei ole, siis hakatakse sisserändajaid ekspluateerima loomulikult äh, arenguriigid on kaugel sellest, et saavutada aastatuhande arengu eesmärgid, aga me peaksime jätkuvalt pingutama selle nimel, et neid saavutada. Hispaania valitsus on siin juba midagi otsustavalt ette võtnud me peame võtma midagi majanduslikus mõttes ette selleks, et vaesust välja juurida just kõige vaesemate elanike hulgast maailmas. loodetavasti esimesel poolaastal kaks tuhat kümme on see olukord mõneti paranenud, kriisiolukord taandunud ja et Euroopa saab hakata panustama aastatuhande arengu eesmärkide saavutamisele. Hispaanias me keskendume kahele pro-, projektile. esiteks integratsioonistrateegia. integratsioonist on täna palju räägitud, aga jutt ei käi üldse mitte sellisest inimesest, kes on äsja jõudnud Hispaaniasse, jutt on sellest inimesest, kes on seal juba kaua elanud, küsimus on kodakondsuses. see plaan puudutab ka arengukoostööd aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist. me ei saa seda probleemi lahendada juhul, kui meil ei ole vajalikke majandusressursse meil on siin erinevaid võimalusi, kuidas vaesust vähendada ja saavutada need arengueesmärgid ja need poliitikad on olulised ka sellistel kriisihetkedel. mul on äärmiselt hea meel tõdede, tõdeda, et ma elan Euroopas, sest ma tunnen ennast siin kaitstuna. ja ma tahan garanteerida seda, et kõik kodanikud, ükskõik kus nad ei elaks, tunneksid ennast sama kaitstuna. suur tänu, proua Santana ja nüüd härra Kieres Poola senati esindaja, palun. ja suur tänu, härra esimees, mina tõesti tulen Poolast, riigist, mis liitus Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli. meid oli siis meid oli siis muidugi rohkem, kes liitusid kümme tükki. räägin poola keeles tänane konverents käsitleb neid väljakutseid, millega seisavad silmitsi parlamendisaadikud ja nii, nagu siin juba eelpool öeldi, oleme me mitte ainult oma rahvusparlamentide liikmed, vaid ka piirkondlike parlamentide liikmed ja oleme ka kohalikul tasandil, tasandil ja me peaksime üritama kuidagi koordineerida oma tegevusi ja seda mitte ainult äh, näiteks äh, Poola Seimi või Senati tasandil ja mitte ainult Hispaania Cortesi tasandil, vaid ka oma kogukondades, maakondades ja teistes väiksemateski üksustes. Południe, północ, północ, południe. Mój kraj dzisiaj. oluline on teha koostööd põhja ja lõuna vahel ja Poolas praegusel ajal on tulnud mängu veel teine rändemõõde, mitte ainult põhja-lõuna vahel, nüüd siis lisas ka ida ja lääne vahel. on ju Poolast tänapäeval saanud transiitriik ja ta on teisest küljest ka sihtriigiks immigrantidele, mitte ainult Euroopa riikidest, vaid ka inimestele, kes pärinevad Vietnamist, Hiinast, teistest Aasia riikidest see on selline probleem, millega Euroopa Liit ka tervikuna peab äh, toime tulema. ja nüüd äh, pöördun härra Pötli poole. Teil on täiesti õigus selles osas, et me peame tegema koostööd mitte ainult isekeskis, vaid tegema koostööd ka oma ühiskondadega. kui ma täna siia tulin, siis ma nägin ühte pilti äh, Briti linnast, kus töötajad Äh, streikisid selle vastu, et Poolast pärit töötajad võtavad nende töökohad ära. aga huvitav oli see, et, et äh, see ilmselt ei ole põhjendatud. Äh, suur tänu, härra Keres. ja viimane kõneleja minu nimekirjas siin on proua Lell Saksamaalt, palun. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Akgün ist mein Name, Lali ist mein Vorname, aber Sie können mich durchaus mit Lali suur tänu. tegelikult viitasite mulle minu eesnime pidi, aga ei ole hullu, härra esimees, võib ka nii. ma tahtsin ühest asjast siin nüüd kinni haarata. Saksamaa rände temaatika ulatub juba viiekümne aasta tagusesse aega ja ma võin öelda seda, et ükskõik kui huvitav ka see oleks näha rändepoliitikat osana arengupoliitikast, tundub mulle, need on ikkagi kaks, tuleb ikkagi kahte aspekti veel siin silmas pidada Need on väga kuumad teemad praegu Saksamaal. esiteks, kui me vaatame sihtriiki, siis inimeste ootused on tavaliselt sellised, et et nad tahavad lõppkokkuvõttes alati saada selle riigi kodanikuks, tahavad saada täis õigusi selles riigis, kuhu nad lähevad. aastal tuhat üheksasada viiskümmend üheksa oli meil juttu nii-öelda külastusrändajatest, nüüd me kasutame terminit äh, korduvränne ja mulle tundub, et äh, me oleme lihtsalt äh, muutnud termineid, aga jutt käib täpselt samast asjast. nii et me peaksime kaaluma seda, kas me tegelikult tahame korrata eelmiste rändepoliitikate vigu. ja siis see, kui edukaks need sisse- või väljarändajad oma töös ja tegemistes osutuvad kui sihtriigis inimesed pidevalt üritavad kuidagi oma koduriiki aidata või päästa, siis äh, kuidas nad üldse leiavad nii-öelda oma koha selles uues riigis, kuhu nad on tööle asunud? mina sihtriigi kodanikuna pakun välja selle, et neil tõesti võiks olla õigus ja võimalus saada kodanikuks selles uues riigis ja et nad tunneksid ennast seal koduselt, et neil oleksid samad õigused on ju palju kõrgelt äh, kvalifitseeritud töötajaid meil praegu Saksamaal, kes siiski ühel päeval lähevad tagasi oma koduriiki. see võib tunduda isekas äh, ühe sihtriigi vaatevinklist lähtuvalt, aga me peaksime suurendama avalikkuse aktsepteerimist. diskrimineerimine on valdav just nendes piirkondades, kus inimestel ei lasta täielikult integreeruda ühiskonda. tänan. suur tänu vabandust selle nimevea pärast. härra Dayton Johnson saab nüüd öö, sõna selle arvamuste vahetuse lõpetuseks. kuna meil on niivõrd vähe aega, siis ma paluksin igalt eeskõnelejalt, kui nad soovivad, siis nad saavad sõna maksimaalselt kaheks minutiks ning et kõiki kohelda võrdselt, asume nüüd, võtame nad vastupidises järjekorras ette kõigepealt siis äh, härra John Tattle. ma tahaksin veel kord korrata, et kui me vaatame üleüld-, äh, ülemaailmset äh, maailma taaselu-, äh, majanduse taaselustamise programmi, siis kui me räägime siin rände ja arengu küsimuste ühendamisest, siis tuleb see kaasata ka majanduse elavdamise programmi ning lõpetuseks tahaksin ma korrata seda, mida ütles meie saksa kolleeg, meil on me, me ei räägi, me ei saa siin rääkida isekusest, me peame andma inimestele tagasi nende õigused ning rääkima ka arenguküsimustest ning me peame poliitiliselt võimaldama suuremat liikuvust. me siin ju liigutame kaupa ja teenuseid üle maailma edasi-tagasi ning liigutasime ka raha, aga inimesi endiselt me liigu-, liikuma lasta ei saa. ning kahekümne esimesel sajandil peame me andma neile sellise võimaluse, mis austab ka nende väärt, väärikust, võimaldab neid kohelda normaalsete inimestena ning seeläbi peab tagama ka selle, et rohkemal, suuremal hulgal inimestel oleks õigus töötada meie ühiskondades ning seeläbi aidata kaasa ka nende perede olukorra parandamisele. mis puudutab põhja ja lõunat, siis me ei pea lihtsalt andma lõunale humanitaarabi, vaid me peame kasvama ja õppima üheskoos, sest see tuleb meile mõlemale kasuks. suur tänu äh,, härra Diara, teil on kaks minutit. Oui, merci. Euh, revenir un peu sur euh, beaucoup de, de questions qui ont été euh... suur tänu. ma üritan vastata nendele hulgale küsimustele, mis siin tõstatati nii hommikul kui pärastlõunal. terve rida kõnelejad on öelnud, et me peaksime lahti saama silmakirjalikkusest immigratsiooniküsimustes loomulikult ma nõustun sellega. me peame lõpetama selle rändeküsimuse demoniseerimise, me peame looma positiivsema kuvandi e, immigratsioonile nii kohalikul tasandil, nagu ütles härra Pätel, kui ka rahvusvaheliselt. me peame looma positiivsema kuvandi selle kohta, mida ränne saab riikidele teha. meeldiv oli kuulda siin kõnelejatelt, kes olid pärit näiteks Portugalist, Hispaaniast või Itaaliast, oli meeldiv kuulda, et nad ütlesid, et nad olid kunagi emigratsiooni ning nüüd immigra-, immigratsiooniriigid. ehk siis tegelikult ränne tuleneb ju majandusküsimustest ning on seotud arenguga. tegemist ei ole ju mingisuguse lõbureisiga, miks inimesed äh, Aafrikast lahkuvad. Äh, ma räägin lihtsalt Mali näitel, tegemist on ju arengu küsimusega ning majanduslike probleemidega. niisiis, me saame, peaksime uurima, kuidas me saaksime harmoneerida Euroopa ja Aafrika lähenemist, kuidas me saame tagada sidususe poliitikate vahel eh, migratsiooni valdkonnas. suur tänu, nüüd härra Mauro Madis, kaks minutit. suur tänu ma vastan Masotost pärit härrale otse, sest ta mainis kahte väga olulist küsimust. ajude äravoolu ning koolide küsimus. siin komisjonis ning oma raportis ja mujalgi Euroopa Parlamendis nõustume me, et meil on tarvis koole, õpetajaid nendes piirkonnas, piirkondades, kust öö, äh, inimesed lahkuvad. kui on olemas haridussüsteem, õpetajad, siis saavad lapsed õppida lugeda, lugema ja kirjutada, kirjutama. kui nad äh, on kirjaoskamatud, siis nad ei saa ka infot, nad ei saa lugeda ajalehti ning ainus viis, kuidas nad õppida saavad, on kuulata raadiot. mina arvan, et me tõmbame ära kõige eh, taibukamad inimesed nendest riikidest, me sageli meelitame neid siia, aga me peaksime neid õhutama ka tagasi minema oma kodumaale, sest nad saavad mängida niivõrd olulist rolli kohalikus süsteemis. meedia küsimus on samuti tähtis. BBC teeb jõupingutusi selleks, et välja koolitada ajakirjanikke Aafrika riikides, et nad looksid telekanaleid, raadiokanaleid ning seeläbi hariksid kohalikke inimesi, informeeriks neid selle kohta, mis toimub ülejäänud maailmas. suur tänu ning lõpetuseks härra Danby. vastuseks härrale Poolast. liikmesriikide parlamendid, parlamentide Äh, arutelud rändeküsimustes peavad olema avatud. ei saa hakata levitama neid ksenofoobseid arvamusi, mis on seotud sageli immigratsioonipoliitikaga. parlamendisaadikud peavad paika panema protsessid, mida inimesed ja meedia mõista, mõistavad mi-, milline on sisserände äh, millised on sisserände positiivsed küljed, kuidas äh, muutuvad sisserändajate arvud ja nii edasi. Bundestagi esindajale õigesti äh, tulite te välja selle võõrtöölise ja alalise elaniku vastuoluga. minu arvates see äh, korduvränne on lihtsalt üks võõrtöölise uus vorm ning see vähemalt minu kodumaa puhul ei saa olla üks peamisi lahendusi. näiteks on minu jaoks üsna kummaline see, et kui ma oleks türklane, kes juba kolmandat põlvkonda elab Saksamaal, et ma peaksin minema vahepeal tagasi Ankarasse või Istanbuli, kus ma pole kunagi elanud. eriti Euroopas peaks paika panema selged reeglid inimestele, kes tulevad siia, et nad saavad neid selgelt täita, misläbi nad saavad alalisteks elanikeks, elamisloaga, mis, kuidas nad saaksid saada kodanikeks ja nii edasi. loomulikult tuleb, loomulikult paljud inimesed, kes saavad endale lubada kodumaal arstiks olemist, nendel tuleb seda võimaldada ning aidata kaasa ka tagasiminekule, aga Äh, kui inimesed seda teda ei taha, siis tuleks nad ka siia jätta. suur tänu, ma kasutan ise ära selle ülejäänud aja, mis meil kaheteistkümnest minust, minutist veel jäänud on, äh, välja toomaks kolm teemat, mis on tänase arutelu puhul olulised. arengu ning äh, rahvusvahelise rände valdkonnast on suurem osa aspekte välja toodud, näiteks raha tagasisaatmine ajuteravool, eb-, äh, ebaseaduslik ränne, diasporad ja selle roll, nende roll. ma arvan, et välja on toodud kolm uut aspekti. esi-, esimene on see klassikaline poliitikate sidusus, sidususe probleem arenguküsimustes ehk siis teatud muud poliitikad, nagu näiteks kaubanduspoliitika, mõjutavad ka arenguküsimusi. ning siin öö, toodi välja ka probleem, kus kuskil mujal ametkonnas kirjutatakse mingi raport, aga siseministeeriumisse seda ei tooda. kas on see küsimus lihtsalt infovahetuses või on tegemist institutsionaalse probleemiga, et inimesed mitte ainult ei räägiks omavahel, vaid jõuaksid ka konsensusele ja öö, otsustaksid midagi. teine aspekt, spetsiifilised rändega seotud aspektid. näiteks, kuidas saada kodanikuks, kuidas välja arendada äh, korduvrände võrgustik ja nii edasi. kõik need küsimused, mis selles valdkonnas tõstatati Eh, nendest kaks on väärt ka ära mainimist. kõigepealt side vaesuse vähendamise, eh, et vaesuse vahendamine kui, kui eesmärk ning vaesus kui rände põhjus. ma arvan, et vaesuse vähendamine peaks eh, mõjutama meie arengukoostööd ning ta on ka seotud rändega. täiesti õigesti märgiti täna pärastlõunal ära, et üldiselt äh, sisserändajad ei ole kõige vaesematest riikidest pärit ning nad ei ole isiklikult ka kõige vaesemad inimesed oma kodumaal. niisiis, siin on teatud vastuolu rahvusvahelise arengu ning arengu ko- äh,, rahvusvahelise rände ning äh, arengukoostöö vahel. ning see on ka üks väljakutseid poliitikate sidususe ees. veel üks spetsiifiline küsimus, mida ma äh, soovisin siin rõhutada, on diaspora diasporaa roll. härra Mavromatis kutsus üles leidma uusi viise vaesemate riikide aitamiseks. ning härra Diara jutt sellest ka koos, koosarengust oli väga hea näide sellest Uh, kolmas märkus, mida ma soovisin välja tuua, seda palju ei rõhutatud, aga selle üle on mõtet äh, järgi mõelda, parlamentide ja parlamendisaadikute roll. parlamendid on kohad, kus äh, neid probleeme saab tegelikult kuidagi lahendada. kuidas äh, erinevate poliitikavaldkondade tegelased omavahel rääkima saada? meil on komisjonid, mis tegelevad põllumajanduse, kaubanduse, rahvusvahelise arengu, rahvusvahelise rändega ning peaks olema mingi, olema mingisugune foorum, kus infot jagatakse ning võetakse vastu ka otsuseid ning parlament on ju ka koht, kus diaspora esindajad saavad ka oma häält kuuldavale tuua ning saavad mõjutada siis rändepoliitika kujundamist. ja sellega ma siin lõpetaksin, tänaksin kõiki paneelis osalejaid Euh, euh. suur tänu, härra Dayton Johnson. suur tänu neljale kõnelejale. kui te nüüd siit ära lähete, siis võtke jälle oma nimekaardid kaasa. sest algamas on teine paneelarutelu, mida juhib äh, Javier Pratsmon, äh, tööhõive peadirektoraadi direktor komisjonist ja teised äh, paneelis osalejad on härra Kanton, proua Sara Kann, äh, proua Marisa Talrümpel-Filibert ja härra De Marto.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 Good afternoon. I am <clears throat> lugupeetud äh, daamid ja härrad, tere pärastlõunast, mina peaksin seda paneeli juhtima. osad juhid arvavad, et nendelt oodatakse ka sisulist panust arutellu. Teie teate ja ka mina tean ja ma tean, et teie teate, et paneeli juht peaks siiski omade kommentaaridega väga lühidalt esinema niimoodi, et teised saaksid rohkem rääkida. nii et äh, nendel, kes äh, sõna saavad, on aega kaheksa minutit ja ma väga karmilt suhtun sellesse aega. samas see paneel ja paneeli teema on väga huvitav kui me vaatame praegu tööturu olukorda Euroopas ja mujal maailmas, siis tööturud on kehvas seisus. komisjon arvab, et me kaotame praegusest hetkest järgmise aastani kuus miljonit töökohta ja kui midagi äh, ei juhtu, siis ähm, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib töötuse määr olla keskmiselt kümme protsenti, minu koduriigis Hispaanias võib-olla veel kõrgemgi, nii et äh, tööturud on tõesti väga tundlikuks teemaks ja nüüd me esitame küsimuse, et kuidas sisseränne mõjutab tööturgusid, kuidas sisserändajad saavad aidata kaasa Euroopa majanduse taastamisele ja heaolu kasvule. nii et äh, pikemalt äh, lobisemata annan ma sõna esimesele kõnelejale, kelleks on Euroopa Parlamendi liige, äh, arengukomisjoni liige Äh, ta keskendub eelkõige just immigratsiooni mõjule kohalikul tasandil. härra äh, Juan Fraile Canton, palun võtke sõna ja kaheksa minutit on teil aega, ma hakkan häälitsema, kui te selle aja ületate. ja ma tõesti üritan ajast kinni pidada. ja ma räägin sellest kuidas oleks meil võimalik äh, võidelda ebaseadusliku sisserände vastu. keskendun siin ka sisserände mõjudele, mida ta avaldab äh, arengule. Hispaanias me töötame välja integreeritud äh, sisserändepoliitikat ja anname oma panuse ka Euroopa Liidu tasandi vastavale poliitikale. nii päritolu kui ka sihtriigid peavad kõik tegema koostööd arengu ja turvalisuse eesmärgil. me peaksime kindlasti parandama seadusliku sisserände võimalusi, me peaksime toetama päritoluriike ning äh, seaduslik tark sisseränne peaks olema seotud tööturgude ja nende vastuvõtuvõimega. samas meil tuleb kontrollida ka oma välispiire, me teeme koostööd päritoluriikidega, et võidelda migratsiooni algpõhjuste vastu. meil peaksid olema kahepoolsed kokkulepped, nende abil oleks meil võimalik saavutada näiteks see, et arvestataks sihtriikide tööjõuvajadusega ja peetaks silmas ka migrantide soove. ajutised töölepingud ei ole midagi uut, järjest rohkem on meil sisserändajaid, kellel on ajutised töölepingud, meil peaksid olema poliitiliselt ja juriidiliselt äh, korrektsed raamistikud kogu sellele protsessile. Hispaania seadusandlus pakub selliseid võimalusi me võime Hispaanias sõlmida vastavaid töölepinguid ja meil on kahepoolseid kokkuleppeid äh, Hispaania ja teiste riikide vahel. kandidaadid valitakse päritoluriikides eelnevalt välja ja teine valimisfaas leiab aset Hispaanias räägitakse läbi vastavate ettevõtetega ning kolmandaks läbitakse viisa andmise protsess. me oleme oma poliitika tulemustega rahul ja me sooviksime nende lepingute toimivust veelgi parandada, me tahame parandada kindlasti äh, võrdseid võimalusi, me tahame läbipaistvust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. me saaksime niimoodi informeerida kandidaate paremini seadusliku sisserände võimalustest, samas me võitleme ebaseadusliku sisserände ja eriti just võltsitud dokumentide ja inimkaubandusvõrgustike vastu. seaduslikul sisserändel on suured eelised, perekondlikud isiklikud suhted säilivad, kasu saab nii see kogukond, kust inimene pärit on, kui ka inimene ise, kes tuleb meile tööle. riigid ise vastutavad äh, kandidaatide väljavalimise eest. meil tuleb tähelepanu pöörata just nendele piirkondadele, kus vajadused on kõige suuremad. me valime inimesed äh, ühiskondadest, kuhu tagasi minnes nad saavad äh, edastada oma teadmisi. proovime omalt poolt teha kõik selleks, et peetaks kinni Hispaania töötingimustest ja lepingud oleksid legaalsed tööandja peab maksma kinni elamise ja reisikulud. meil on ka tagasisaatmismehhanism paigas. kui töötaja jääb Hispaaniasse kauemaks kui neli aastat, on võimalik saada ka alalist elamisluba. kahe tuhande seitsmendal aastal tulid viis tuhat Maroko naist maapiirkondades Hispaaniasse, kellel ei olnud mitte mingisugust kutseharidust ja nad töötasid põllumajandusvaldkonnas. me üritame nendele inimestele pakkuda stabiilseid töö- ja elamistingimusi, üritame neid lõimida, parandada nende kutseharidust ning tõsta ka tootlikkust. tahaksin siinkohal tähelepanu juhtida mõningatele aspektidele, mis on kirjas ka Euroopa Komisjoni sisserände brošüüris, seal räägitakse sisserändepoliitikast üldiselt ja mainitakse integreeritud projekti rändevoogudest Kataloonias. seal räägitakse ajutistest töölepingutest, sisserändajad valitakse välja lähtuvalt nende huvist äh, panustada oma koduriigi arengusse. fondi abil siis viiakse need projektid ellu. suur tänu tähelepanu eest! tänan teie ettekande eest ja suur tänu, et pidasite niivõrd hoolsalt kinni oma ajast. järgmisena saab sõna proua Sarah Khan, kes äh, on aktiivselt äh, tegutsenud linnavolikogus, aga ta töötab nüüd ka Norra valitsuses, tal on palju kogemusi seoses sisserände ja sisserändajate sotsiaalse integreerimisega ning äh, ta on tähelepanu pööranud eriti just äh, soopõhistele aspektidele seoses sisserändega. Thank you uh,, thank you. suur tänu teile, suur tänu selle ettekande eest ja suur tänu selle eest, et andsite mulle võimaluse täna siin Brüsselis teie koosolekul osaleda. mul on väga hea meel siin Brüsselis olla, kuna Oslos on oluliselt külje, külmem, seal muudkui aga sajab ja sajab lund, nii et mul on väga meeldiv siin Brüsselis olla kui me nüüd vaatame, mida ränne toob kaasa tööturul toimuvale ja vaatame, kuidas see sooküsimus äh, siia on kaasatud, siis tegemist on väga kuuma teemaga hetkel, seda ennekõike Ameerika Ühendriikides. ma arvan, et ma võin kõneleda siin ka oma Taani, Prantsuse, Soome, Rootsi ja Saksa kolleegide nimel, vähemalt Skandinaavia riikidel on üldiselt samad kogemused rände vallas ja meil on ilmselt samad kogemused ka soolise rände vallas ja laste rände osas. meil ei ole samasuguseid kogemusi nagu näiteks Ühendkuningriigil ja Ameerika Ühendriikidel. ränne on meil nii-öelda eksisteerinud alles kahe põlvkonna kestel, esimesed sisserändajad ilmusid seal kuuekümnendate, seitsmekümnendate kandis, seda alles oluliselt pärast Teise maailmasõja lõppu. Norra vajas odavat tööjõudu toona näiteks infrastruktuuri ülesehitamiseks ja need, kes tulid, olid külalistöötajad, nad pärinesid peamiselt Pakistanist, Türgist ja Indiast. viiekümnendatel ja kuuekümnendatel nendest riikidest tulid rändajad Saksamaale ja Suurbritanniasse peamiselt äh, olid need immigrandid äh, mehed. ja Norras me kasutasimegi neid ära lihtsalt odava tööjõuna, me ei esitanud neile ka mingisuguseid nõudmisi, me ei sundinud neid omandama norra keelt, minema harima ennast veel, me ei nõudnud neilt selliseid asju. meie meelest nad lihtsalt tulid tööle, teenisid oma raha ära ja viie või kaheksa aasta pärast läksid tagasi koduriiki. aga nad ei läinud tagasi koju näiteks nad läksid korraks Pakistani või Türki tagasi, abiellusid seal ja tulid siis koos oma naistega Norrasse tagasi ja selle üle mul väga hea meel, sest et sel kujul tulin ka mina siia ilma. aga see on see uus põlvkond Euroopas, see uus vaene põlvkond. nüüd on neil juba omakorda lapsed, on tekkinud teine immigrantide põlvkond Norras kahjuks ei võimaldata paljudel tütarlastel osaleda kõrghariduse omandamisel, paljud neist peavad võtma vastu sundabielud, paljud poisid on koolist välja visatud, nad on võtnud suuna kuritegevuse poole, nad on sattunud vangi. meil on olemas oma rändepoliitika. ma ei ütleks, et see on täiesti läbi kukkunud, aga väga palju on veel vajaka. niisiis, meil ei ole olemas sellist haridusskeemi või kava nende immigrantide laste jaoks, meil ei ole ka olemas kohast tööhõivepoliitikat nende jaoks. me tegeleme sellega praegu, aga probleem seisnebki selles, et kui millegagi väga viivitada rände vallas, siis lõppkokkuvõttes läheb see oluliselt kallimaks maksma, et tuleks teha midagi ja kohe selleks, et seda probleemi ennetada. Norras tulenevalt finantskriisist on meil hetkel töökäsi tarvis ja me üritame nüüd mitte korrata oma vigu minevikust. seega me oleme koostamas väljaõppeprogramme nendele, kes toovad oma abikaasad endaga kaasa Norrasse, seda juhul, kui nad tahavad osaleda tööturul Norras. me oleme töötamas välja ka võimalikult head immigratsioonipoliitikat nendele lastele, kes liiguvad ühest riigist teise. see on ju see sotsiaalne ühtekuuluvus ja veel üheks sotsiaalse ühtekuuluvuse küsimuseks on see, et kuidas me suudame kõik üheskoos elada erinevate kultuuride ja uskudega. kuidas see saab toimima? Prantsusmaal on meil ilmalik riik, Prantsusmaal ei lubata kellelgi kanda avalikes kohtades ususümboleid. aga Norras on meil ikkagi veel tegemist ähm, kiriklik, kirikuriigiga ja just sellepärast me Norras alles eile arutasime seda, et kas me lubame politseinikke, kas me lubame et kas me lubame näiteks naispolitseiametnikel Norras kanda näorätti? üks argument on näiteks see, et see, seda ei tohiks lubada, kuna politseiametnik peab olema neutraalne, ta peab suutma konflikte lahendada, võib-olla see pea- või näorätt saadab välja vale signaali. niisiis, meie ees on mitmeid väljakutseid, mille lahendamine on keeruline. Te märkisite ära soo küsimust rände vallas. tegemist on uue ja veelgi laiema teemaga sest et kaotaja pooleks rändeküsimustes on alati vaesed, naised ja lapsed. rohkem kui kaheksakümmend protsenti naistest Norras on pärit vähemusrahvaste hulgast ja just need, kes otsustavad äh, mitte osaleda keele- ja kultuuriprogrammides ja koolitustes, on naised. niisiis, meil on väga raske ja suisa valulik kõneleda nendel teemadel, sest me ei taha näida rassistlikena ja me ei taha hakata sinna surkima neid kõige keerulisemaid rändeküsimusi. aga on jõudnud kätte aeg hakata kõva häälega rääkima naiste rändest meil on omad kohustused, kui need naised tulevad lääneriikidesse elama. miks on meile nii kerge rääkida šariast ja Iraani naistest, aga kui nad tulevad Rootsi või Norrasse või Ühendkuningriiki, siis ähm, me ei taha enam neid teemasid käsitleda. ma tahaksin selle küsimuse esitada teile meie hilisema arutelu käigus siinkohal arvan, et mul on õige aeg lõpetada. ja hiljem siis vastan hea meelega küsimustele ülejäänud aja arvelt. Thank you, Ms Kamm um,. Uh, I, uh, I believe if uh, since we heard what you said about suur tänu võib-olla oleks teil õige härra Kingstoniga sel teemal hiljem teemat edasi arutada, sest et kui teile meeldib soe kliima, siis ilmselt mõni soojem riik oleks teile veel rohkem meeltmööda. järgmine kõneleja on proua Marisa Dalton-Filibert. tema on esindajate koja asespiiker Jamaikal. ta on vandeadvokaat ja tööpartei liige Jamaikal Teil on kindlasti väga huvitavaid äh, seisukohti selle soo küsimus, soolise küsimuse osas ja te kindlasti olete kursis ka nende riikide olukorraga, kust inimesed just nimelt lahkuvad selleks, et minna mõnda Euroopa riiki elama. suur tänu teile, mul on äärmiselt hea meel olla siin Brüsselis ja erinevalt oma kolleegist olen mina väga soojast riigist, minu meelest on siin Brüsselis päris jahe, kuna hetkel on Jamaikal imeilus soe ilm. mina olen siis käsitlenud rände küsimust seoses tööturul toimuvaga, seoses ajude väljavooluga ja seoses selle soolise vaatepunktiga meie rahvastikust on äh, need Indiast ja Hiinast pärit äh, võõrtöölised, kes tulid pärast orjakaubanduse lõppu. väljapoole liikuv ränne, kelleks kõige sai alguse sellest, et inimesed hakkasid minema neljakümnendatel aastatel Ühendkuningriiki, nad läksid sinna sõjaväeteenistusse esialgu äh, ja hiljem siis äh, osalesid sõjajärgsetes äh, ülesehitustes oma väheste või selle keskpäraste oskustega. aga need äh, piiravad immigratsioonipoliitikad, eriti Ühendkuningriigis kuuekümnendate alguses, tõid kaasa rände nihkumise Ameerika Ühendriikide põhjaosas kuuekümnendate lõpus. Kanada pani paika rändekriteeriumid, mis tuginesid haridusele, erialastele oskustele ja tehnilistele oskustele ja aastal tuhat üheksasada kuuskümmend viis võtsid Ameerika Ühendriigid vastu sarnase poliitika ja panid paika rändekvoodid iga Kariibi mere saare jaoks. sellegipoolest on Jamaica migrandid panustanud Põhja-Ameerika industrialiseerimisele ja erinevate programmide elluviimisele Ameerika Ühendriigid ja Kanada on need, kes peamiselt võtavad vastu immigrante, kes pärinevad Jamaikalt. Ühendkuningriiki läheb ainult kaks protsenti inimesi Jamaikalt. kui me vaatame seda, millist mõju ajude väljavool omab, siis viimase kolmekümne aasta jooksul on Jamaika kogu aeg kaotanud kõrgelt haritud inimesi tulenevalt nendest selektiivsetest rändepoliitikatest, mille need riigid on vastu võtnud, kuhu jamaigalased tavaliselt armastavad minna. üheksakümnendatel aastatel nelikümmend kuus protsenti Jamaiga inimestest Ameerika Ühendriikides ja Kanadas tegutsesid haldus- või juhtiv personali hulgas ja viimastel aastatel on see arv lausa kahekordistini tulnud, vähemalt Kanada osas. mis puudutab rännet ja arengut, siis äh, selge on selle mõju meie haridus- ja tervishoiusektoris. ülikoolides on olnud äh, mitmeid Jamaikast pärit üliõpilasi, meil on mitmeid Jamaica päritolu inimesi õpetajate hulgas, meditsiinitöötajate hulgas ja tegelikult Jamaikas hetkel on lausa medõdedest puudus. kuid teenuse osutaja hulgas on migrantide arv kogu aeg ületanud nende arvu, kes tegutsevad mingisuguses juhtivas valdkonnas. alates seitsmekümnendatest aastatest on tohutult suurenenud ränne Ameerika Ühendriikidesse, et töötada seal teenindussektoris. see protsendimäär on kasvanud kahekümne kaheksalt seitsmekümne kolmele. Kanadas aga see kasv teenindussektoris äh, oli oluliselt väiksem põllumehed, käsitöölised ja liinitöölised, kes töötavad Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ja kes on pärist, pärit Jamaikalt, nende arv on viimase kolmekümne aasta jooksul oluliselt langenud, kolmekümne viielt protsendilt üheteistkümnele Ameerika Ühendriikides, neljakümne kuuelt protsendilt kahekümne kuuele protsendile Kanadas. nüüd lühidalt räägin soolisest mõõtmest alates seitsmekümnendatest aastatest on rännanud Jamaikalt välja peamiselt just naised. kui me vaatame, kuivõrd on nüüd mehed või naised läinud üle Ameerika Ühendriikidesse, siis kui alguses oli see vahe kolm koma viis protsenti seitsmekümnendatel, siis nüüd on see lõhe üheksa protsenti, vähemalt oli see määr üheksa protsenti aastatuhande alguses seda, et Jamaikalt tuleb nii palju naismigrante, seda kõike tuleb käsitleda käsikäes äh, selle vaesuse olukorraga Jamaikal, ebavõrdse olukorraga, ebavõrdse ligipääsuga haridusele, töökohtadele. seda, et valitseb patriarhaalne lähenemine ühiskonnas. ning et ikka endiselt äh, vaadetakse naisi ja mehi ebavõrdsetena see, et äh, prevaleerib just naiste ränne, tugineb just sellele, millised on need ühiskondlikud ja kultuurilised äh, tingimused hetkel Jamaikal ja naine on see, kes tihtipeale võtab enda õlgadele oma pere heaolu eest seismine. seda esiteks ja Maika naised võtavad aga erinevaid võimalusi, mida ühiskond neile pakub palju tõsisemalt seda peegeldab ka see, et juhtiva kategoorias vanuses kolmkümmend viis kuni viiskümmend viis naisrändajad arvu poolest teevad lausa kuuekümne protsendiga meestele ära. Jamaica valitsus näeb rännet kui ühe, üht globalisatsiooni osana, et sellel on omad positiivsed ja omad negatiivsed mõjud loomulikult toob ajude väljavool äärmiselt äh, suuri väljakutseid endaga kaasa, aga samal ajal tuleb arvesse võtta seda, et üks väikesepalgaline jamaikalane, kes läheb teise riiki tööle, tegelikult parandab olukorda tööturul, haridusturul ja toob kaasa positiivset nii perele kui ka kogukonnale tervikuna. selles kontekstis oleme me näinud äh, koju saadetavate rahasummade suurenemist oluliselt juba alates üheksakümnendatest aastatest. see on kusagil kaks miljardit dollarit, USA dollarit aastas keskmiselt. aga saame, arvestades seda majandusolukorda, milles me hetkel oleme, siis juba võib täheldada koju saadetavate rahasummade vähenemist samal ajal omab see muidugi kõik negatiivset mõju laste kasvatamisele ja lõppkokkuvõttes mõjutab see ühiskonda ka laiemalt. kuna peretoitjat ei ole pere juures, vaid ta teenib raha kusagil mujal, siis see on kindlasti probleem, millega kahjuks ei ole veel piisavalt tegeletud. oleks tarvis mingit sekkumist ühiskondlikul tasandil ja tuleb konkreetselt just sellele küsimusele keskenduda nagu ma ütlesin, meil on tarvis sekkuda ja tarvis on uurida ka seda, kuidas need pereliikmed kodus, koduriigis kasutavad seda raha, mida neile saadetakse. kuidas saab seda raha kasutada selliselt, et see tooks suuremat majanduslikku kasu, tooks kaasa arengut, selle asemel, et kasutada seda pelgalt äh, isiklikuks tarbimiseks. aga need äh, rahasaadetised ei saa kunagi hakata asendama üle mere arenguabi või välisriikidest pärinevaid otseinvesteeringuid. üheksakümnendatel aastatel töötasime välja sellise programmi, et kõrgelt kvalifitseeritud jamaigalased tuleksid tagasi. me tegime koostööd rahvusvaheliste rändeorganisatsioonidega. see programm osutus päris edukaks, aga kuna ränne on selline pidev, pidevalt arenev protsess, siis üleilmastumine on toonud kaasa olulisi muudatusi rändepoliitikas ja rändes Jamaica valitsus hetkel üritab äh, laiendada seda hooajalist ülemere tööprogrammi, mis on siis äh, toimimas koostöös Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga. ja see aitaks tagada nii inimeste kui oskusteabe vaba liikumist paljud kõrgelt kvalifitseeritud jamaikalased on kasutanud ära võimalusi teistes äh, Kariibi mere riikides. Nad on läinud näiteks tööle erinevate piirkondlike organisatsioonide peakorteritesse ka kodus oleme me aastate jooksul jätkuvalt näinud seda, et kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu arv on suurenenud. Nad on asunud töökohtadele ja maika all just nendes valdkondades, kus meil kohapeal pole piisavalt kvalifitseeritud inimesi. näiteks kui on toimunud ajutöö väljavool, siis me peame kusagilt kellegi sinna asemele leidma näiteks on tulnud meile inimesi Kuubalt, Indiast ja Aafrikast üks väga huvitav nähtus, mis teid võib üllatada, on see, et meie erinevad missioonid Euroopas saavad iganädalaselt ja lausa igapäevaselt telefonikõnesid Euroopa inimestelt, kes tahavad omakorda Jamaikale minna. näiteks on olnud pensionäre, on olnud noori, mitte niivõrd haritud inimesi, kes peamiselt tunnevad just huvi teenindussektori vastu, kultuuri vastu, meelelahutussektori vastu selge on see, et selline keeruline küsimus nagu ränne nõuab paljude uuringute läbiviimist, et leida kõige paremad lahendused, tagamaks riigi, riigi arengut. meil on seetõttu väga hea meel selle üle, et Jamaica on välja valitud ühe sihtriigina EL-i ÜRO ühisprojekti osas rände ja arengu kohta see teeb koostööd kodanikuühiskonna sidusrühmadega, uurimaks seda rändepoliitika nähtust lähemalt. ja ma hea meelega tahaksin tulevikus osaleda samateemalistel aruteludel ning ka täna siin. Thank you for, madam, especially for reminding us that migration is of course a two-way street. suur tänu, et te tuletasite meile meelde, et äh, migratsioon on ju kahepoolne. huvitav oli see, et ja Jamaica naised on aktiivsemad kui Jamaica mehed, see on sarnane Euroopa, kui vaadata näiteks kas või õp-, õpitulemusi koolides Euroopas. ja viimane kõneleja, härra Köönde Mantro, Manto, kes tutvustab meile ettevõtjate perspektiivist äh, seda küsimust. Äh, tema töötab DHL-is, mis on tuntud ettevõte üle maailma. ning tegeleb ka inimressursi küsimusega. ning tema tutvustab siis äh, rändeküsimust äh, hargmaise ettevõtte vaatenurgast. suur tänu, daamid ja härrad, et te viitsite veel siin istuda mina olen teine ettevõtjate esindaja, istun sama koha peal, kus esimene, tundub, et see on, ongi selline ärimeeste koht siin milline on siis minu roll DHL-is? mina olen Euroopa teenuste hankeosakonna juht. ehk siis mina ostan teenuseid ja suurem osa nendest on öö, öö, lihtsalt erinevad vormid töös, tööhõivest. minu ja, mina ja minu ettevõte huvitume vägagi me, me oleme väga huvitatud sellest rändeküsimustest, kuid, kuid meie lähtume siis erineva nurga alt sellele. meil on, me osaleme, tegutseme kahe tuhande, kahesaja kahekümnes riigis üle maailma ning meil on umbes viissada tuhat töötajat. me kõik teame, et iga inimese kohta, kes meie jaoks töötavad on, on, on veel umbes kaks kuni kolm inimest, kes töötavad meie heaks kaudselt ja kõikide allhankijate arvesse võttes on see isegi neli inimest. lihtsalt teile infoks, mul on siin ka PowerPointi presentatsioon, ma ei ole eriline spetsialist selles küsimuses ma tavaliselt kasutan ära kedagi meie tiimist. aga mu, nendel kulub selle koostamiseks viis minutit, minul läks kolm tundi. igal juhul me oleme siis logistikaettevõte, me tegutseme kuni, ladustamisest kuni panganduseni välja. meil on tarvis erinevaid oskusi in, inimeste puhul. nagu ma ütlesin, me oleme rahvusvaheline ja multinatsionaalne. ning minu arvates oleme me loonud ka sellise korporatiivse identiteedi, mis läbi on rändajatel palju lihtsam oma juurtest lahti öelda, oma, lahti öelda oma rahvuslikust identiteedist ning ühineda uut tüüpi maailmaga, mis on öö, globaalne, millel on väga selge Äh, ja tunt-, äratuntav bränd. ma siin kirjutasin ühe asja üles, mis ma kuulsin ennem täna siin äh, näiteks keegi, äh, mulle teatati, Mars, et, et, et üks minu töötaja liikus Britanniast Marseille'sse kui ma liiguksin näiteks Poolast Saksamaale sama distantsi, oleks ma migrant, aga tema on ikka samas riigis kodanik. meile tundub, et need distantsid on nii pikad ja, ja piirid on endiselt üleval, mina ei saa aru, miks. meil töötab üle neljakümnest rahvusest inimesi, nad on pärit üle terve, erinevatest kohtadest üle terve maailma ning meid ühendab just see korporatiivne identiteet aga on välja, välja tulnud nüüd uus äh, põlvkond äh, beebibuumeritest sinna X äh, põlvkonnani. minu meeskonnast on kaheksa inimest, viis inimest kuuluvad põlvkonda, kes ütlevad, et ükskõik, kuhu ma oma padja maha panen, on ka minu kodu nad on väga hästi koolitatud. Nad on tõesti hästi koolitatud. Nad on väga paindlikud oma töökohustustes. ka palga osa, osas suuremat osalt on nad naised mis muudab ka minu elu palju huvitavamaks üks minu meeskonnast on pärit Vietnamist. ta küsis minu käest, kui ma küsin, küsisin, et eh, mis teda motiveerib, siis ta küsis, küsis mu käest, kas ma mõistan, kui keeruline on noorel Vietnami naisel Saksamaa ettevõttes tõestada, et ta suudab tegutseda juhina. selleks on vaja pidevat arengut. ja see on üks võtmesõnu. märksõnaks on, et kogu maailm on mulle avatud, ma ei pea pidama jääma sinna, kus ma praegu olen ning ma soovin edasi areneda ning võtta endale vastutust. kui vaatan nüüd äh, statistikat, siis kõik on ju väga tore. Äh, see ideoloogia on kõik väga tore, aga kui, kui rääkida inimestega otse, küsida põhjuseid, siis, siis öö, äh, Nad ütlevad, et meie oleme tegelikult äh, õnnelikud, et meil vedas, aga need inimesed on meie tulevik. Need inimesed on ka meie ettevõtte jaoks äh, tulevikuks, oma tippkeskustesse saadame meie, me just nemad, nemad äh, on ka, saavutavad edu. ja nemad asuvad ka juhtrolli tippkeskuste väljatöötamisel meie uutes tegevusriikides ning nad on edukad senikaua, kuni nad äh, soovivad edasi areneda. loomulikult on ka omad ohud. ettevõte peab selleks olema äh, äh, võimekas selliseks tegutsemiseks Äh, ettevõte peab tõesti täitma oma äh, kohustusi, panema paika selged äh, väärtused, selged käitumisreeglid. meie ettevõte peegeldab kogu ühiskonda ka koos oma probleemidega. teisalt on meie ettevõttes suu-, väga multikulturaalne, kultuurne õhkkond, me oleme kõik kolleegid ning see saadab ilusa sõnumi ka väljaspoole niisiis, me peame olema paindlikud, äh, me peame tegelema ka allhangetega, allhankijate hankimisega, aga kokkuvõttes me ju pakume teenust ning seetõttu me oleme üsna haavatavad. niisiis, äh, Shell Nurstam juba, juba ütles, et äh, talent toob kaasa ka kapitali Äh, ning äh, meie peame just seda silmas pidades tegu, tegutsema. ma arvan, et meie heaks töötavad sisserännanud ilmselgelt mingil hetkel ka lahkuvad, aga me peame tagama, et nad lahkuvad meie äh, sõbralikult. aga meil on vaja ka pikema perspektiivi investeeringuid ning seetõttu on edukamad kindlasti hargmaised ettevõtted kui väikesed ka keerulistel aegadel saame me raha kõrvale panna arengu edendamiseks. me tegutseme koostöös mitmete valitsustega, näiteks Saksa omaga ning ka teiste ettevõtetega, nagu näiteks siin oli üks ka kolleeg Manpowerist peamiseks ohuks maailmas on poliitikate mitteharmoneeritus ning teiseks see, et äh, äh, majandus sõltub kõik äh, Wall Streeti numbritest ehk siis mingisugustest äh, virtuaalsetest nähtustest. keegi täpselt ei tea, kus kohas see raha ju on niisiis, kas ettevõtted ja riigid saavad äh, siin arengutele kaasa aidata, siin juba öeldi, et see on võimalik, eks me lähitulevikus näe. ning küsimus on ka selles, kui palju on jagatud kohustusi öö, äh, omavahel ettevõtete ning äh, vastuvõtvate riikide vahel. jah, probleemiks on ajude äravool, aga kahjuks ei saa aidata kõiki igal pool. aga iga meie ettevõtte mänedžer peab tõesti koolitama pidevalt kahte-kolme meeskonnaliiget, et välja, äh, äh, et tõesti välja koolitada uus põlvkond. ja sellega ma siinkohal lõpetaksin aga lõpetuseks rõhutaksin ma veel, et korporatiivsed väärtused on kõige tähtsamad ning üks nendest, üks olulisemaid nendest on sotsiaalne vastutus, mis on otseselt seotud meie ülemaailmsete sisserändajatega, kes töötavad meie heaks, sest nad tunnevad ka sotsiaalset vastutust, suur tänu. Thank you very much, Mr Di Marto and, and suur tänu viimasele ja eelmistele kõnelejatele. nüüd äh, arutelu sissejuhatusena tahaksin mainida kahte aspekti, mida minu üllatuseks täna ei mainitud seoses sisserände ja tööturuga. kõigepealt mitmekesisus tööturul. kui vaadata näiteks tööturgu, eelkõige tööhõive olukorda. Hispaanias on töötus neliteist protsenti ja Hollandis kolm protsenti, vahed on niivõrd suured ja kui vaadata nüüd naiste tööhõive määru, siis vahe on päris suur, kuus kuni kakskümmend kaks protsenti on erinevus Rootsis on äh, üle seitsmekümne protsendi naistest hõivatud, teistes riikides tunduvalt vähem, nii et äh, sellised tööturgude olemuslikud erinevused loomulikult mõjuvad, mõjutavad suurel määral ka seda, kuidas tööturud reageerivad kriisile. ja seetõttu on ka sisserändajate struktuur täiesti erinev ainult äh, neli immigranti kümnest tuleb Euroopasse töötama, ülejäänud on pereliikmed või siis varjupaiga taotlejad. ja see neli kümnest on ka tegelikult eksitav arv, sellepärast et äh, Hispaaniasse tullakse niimoodi, et üheksa kümnest tulevad tööd tegema, samas Prantsusmaale üks kümnest või Taani ka üks kümnest. nii et meil on tegemist ähm, eelkõige just Põhjamaades ka sotsiaalse integratsiooni küsimusega ja Euroopas me alati ütleme, et mitmekesisus rikastab, aga samas me peame ka oma poliitikat kohaldama väga erinevatele olukordadele ja meil ongi nüüd väljakutse, et kuidas leida ühine poliitika, mis samas arvestaks kõikide nende erinevustega ja teine küsimus, mida ma tahaksin lühidalt mainida see on praeguse kriisi mõju sisserände voogudele. me teame, et mõju saab olema väga tugev, sellepärast et mitte üks tööturu osa ei jää kriisist puutumata. arvestades mineviku kogemust ja terve talupojamõistust võime me öelda, et kolmandate riikide sisserändajate jaoks pole olukord just eriti roosiline. Nende hulgas on palju madala kvalifikatsiooniga töötajaid. suur osa nendest ei kuulu ka sotsiaalkaitsevõrgustikku. Nende olukord tööturul on suhteliselt ebakindel nad ei oma sotsiaalset kaitset ja nad on eriti haavatavad selles kriisis. me peaksime selle tõsiasjaga arvestama, kui riigid tegelevad sisserände küsimusega. ja nüüd tulles tagasi paari viimase kommentaari juurde, mida öeldi, siis äh, mulle meenub äh, Max Frischis Šveitsi kirjutaja aforism Šveitsis on palju probleeme sisserändega ja ta ütles umbes midagi sellist, et me tahtsime relvi, aga saime inimesed. ehk siis me tahtsime käsi, aga saime inimesed, kui tõlkida otse inglise keelest. ja ma usun, et äh, proua Khan ütles täiesti õigesti, et äh, Need riigid, kes on sisserändajaid äh, integreerinud, kes on vaadanud neid äh, tööturu ja kogukonna osana, on olnud äh, edukad, mitte need riigid, kes on vaadanud neid lihtsalt töökätena. me peaksime sisserännet haldama jätkusuutlikult, sellepärast et ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, see on osa meie ühiskonnast ka tulevikus äh, demograafia ja globalise, globaliseerumise tõttu eelkõige. nii et meil tuleb äh, sisserännet äh, suunata mõistlikult, strateegiliselt ja inimlikult. siin on täna räägitud ajude väljavoolust, soopõhistest küsimustest ja lõppkokkuvõttes ikkagi taandub kõik oskustele oskused, ähm, haridus võimaldavad Euroopal tulla mõõnast välja ja ma usun, et te olete tegelikult kõik nõus sellega, et äh, meil olid väga huvitavad ettekanded ja nüüd annan sõna teile kommentaarideks, küsimusteks täna Uh, äh, merci beaucoup aux panélistes et à m. creutzmann. nous avons prévu un temps suur tänu teile, härra Pratsmon, meil on päris palju aega jäänud arutelu pidamiseks, nii et kõigile peaks jääma piisavalt kõneaega, mul on küll ainult üks kirjalik sõnasoov nii et need teie seas, kes soovivad sõna võtta ja kes ei ole oma nime siia nimekirja kirja pannud, võivad äh, käega märku anda ja ma annan teile võimaluse pärast esimest äh, kõnelejat sõna saada. kõigepealt härra Kires Poola senatist, palun. tänan, härra esimees ma tahaksin pöörata meie kõigi tähelepanu kahele probleemile. Need probleemid on kerkinud esile Javier Prats-Monet ja nelja peakõneleja sõnavõttudest. esimene probleem seisneb selles, kui kaugele meie kui Euroopa Liidu liikmesriigid peaksime minema selles osas, mis puudutab meie poliitikate, rändepoliitikate harmoneerimist. mina olen erialalt advokaat ja ma tuletaksin teile meelde seda, et Euroopa Liit on juriidilises valdkonnas üritanud harmoneerida oma juriidilisi lahendusi sisserändajate staatuse osas, vaatamata sellele, millisest riigist nad pärit on. eelmise arutelu käigus ma juba viitasin sellele, et rändeprobleem ei ole seotud mitte ainult äh, suunaga põhjast lõunasse Poolas, vaid ka idast läände. ma tahan teile meelde tuletada seda, et Euroopa Liit töötab hetkel kahe direktiivi kallal, mis peaksid harmoneerima seda menetlust millega oleks võimalik saada harmoneeritud elamisluba ja tööluba nendel inimestel, kes seaduslikult elavad Euroopa Liidus. teine direktiiv, mille osas ka praegu tööd tehakse, puudutab riiki sisenemise ja Euroopa Liidus viibimise tingimusi ühest küljest me üritame saavutada harmoneerimist, aga teisest küljest me peame silmas pidama seda, et me ei ole kõik sama meelt nende küsimuste osas. näiteks ütleme, kui Euroopa Liidu kodanik, ta soovib saada ühte töökohta ja sama soovi avaldab ka inimene väljaspoolt Euroopa Liitu, siis kas tööandja peaks eelistama Euroopa Liidu kodanikku sellisel puhul? viimane probleem puudutab liikmesriikide ainupädevust otsustada seda, kas kolmandate riikide kodanikud võivad siseneda nende tööturule. ehk et millisel määral võime me siin osas lubada autonoomiat ja mil määral Euroopa Liit tahaks koordineerida seda kõike? ka need on meie sees, meie ees seisvad väljakutsed. suur tänu! Euh, merci monsieur Kires. Y a-t-il, euh, je lance un appel aux bonnes volontés, y a-t-il d'autres membres de l'Assemblée suur tänu teile. kas keegi veel soovib sõna võtta nendel teemadel, mida peakõnelejad tõstatasid või kui soovite mingil muul teemal sõna võtta, mis siin täna on kõlanud? keegi ei soovi küsimust esitada, kellelgi pole midagi öelda? jaa, palun, härra Zambi minul on üks äh, küsimus proua Kaanile. kui Norra ja Skandinaavia riigid on muutmas oma rändepoliitikat selliselt, et külalise, äh, külalise ähm, rändajatest on saanud inimesed, kellele tahetakse anda lausa kodakondsust, siis ähm, millised on need praktilised meetmed, mida Norra ja Skandinaavia valitsused on rakendamas keeleõppe vallas tänasel päeval? seda selleks, et inimesed saaksid taotleda kodakondsust, kas nad peavad mingi aja riigis alaliselt elama, et taotleda kodakondsust, kas see on protsess, mida immigrandid, millest, mida nad mõistavad üldse ja kas need reeglid puudutavad ainult mingeid konkreetseid sisserändajaid või kõiki? Äh, suur tänu, härra Tambi. jah, proua, te soovisite ka sõna, palun. Euh, jah, suur aitäh. kuna mina olen sisse rännanud Prantsusmaal, siis tahan veidi viidata sellele, mida proua Kaan Norrast ütles. mina isiklikult sain palju abi kohaliku tasandi rändeametiasutusest. minu meelest said nad päris hästi oma tööga hakkama, aga lõppkokkuvõttes lihtsalt raha kuivas kokku, raha sai otsa. nii et peaküsimus seisnebki selles, kuidas seda, selle asutuse eelarvet paremini hallata. härra Garçon on juba aastaid selle küsimusega tegelenud. peame arvesse võtma seda, et immigrantidel omakorda on lapsed me räägime mingist diasporaast siin, aga fakt on see, et sul võib olla ükskõik kui palju oskusi, ükskõik kui hea haridus, kusagil ikkagi tuleb see komistuskivi teele ette. meil on palju Lääne-Aafrikast pärit noori inimesi, keda praegu ekspluateeritakse Ameerika Ühendriikides ja Kanadas aga see kõik toimib ju, te, te, teie peate rahastama seda, et seda ei toimuks, kuhu see raha läheb? ilmselgelt on selles olukorras näha probleemi. me peame tagama selle, et erasektor pakub tõesti kvaliteetset väljaõpet, me peame tagama selle, et ettevõtted võimaldavad sisserändajatel karjääriredelil alustada ja kohaliku omavalitsuse tasandil peame üritama taaselustada ja elus hoida neid praktikaid, mis tõesti on toiminud. sest et ennekõike ongi ju sisserändajate töö tegemine seotud kohaliku tasandiga ja võib-olla tulekski siis rahalisi eraldisi detsentraliseerida, suunata need hoopis kohalikule tasandile. sest just see kohalik tasand on see, kus see raha võiks toimida ja võiks tulemust saavutada sellised on need poliitikad, mida meil tarvis on. artikkel kolmkümmend kuus Cotonou leppes, äh, sellest lähtuvalt on asjad toiminud ja me võiksime sellega jätkata, võiksime kõiki menetlusi lihtsustada. ma leian, et Euroopa Liidu tasandi menetlusi on võimalik oluliselt parandada. suur tänu no ja nüüd härra Lenzon Gada ja siis proua Gilbert Bowers. suur tänu. ka meie organisatsioon on seotud OECD-ga, me teeme koostööd kaheksateistkümne riigiga ma tahtsin teha ühe märkuse selleks, et lisada juba eelpool öeldule. nimelt, kui me räägime rändest, siis me peame võtma arvesse demograafilisi suundasid see on väga oluline. kui ma võtan nüüd näiteks need kaheksateist riiki, kellega me koostööd teeme, siis kolmekümnendatel aastatel oli see rahvaarv seal umbes nelikümmend viis miljonit, kuuekümnendatel kaheksakümmend viis miljonit ja nüüd on umbes kolmsada viiskümmend miljonit ja ilmselt aastaks kaks tuhat kakskümmend viis on rahvaarv juba nelisada viiskümmend miljonit. nii et me ei räägi siin sugugi väikese, väikesest hulgast inimestest teiseks umbes, umbes kuuskümmend viis protsenti rahvastikust on nooremad kui kahekümne viie aastased. ma räägin siin peamiselt just Lääne-Aafrikast, aga see käib ka teiste Aafrika piirkondade kohta, muuhulgas Magrebi kohta. oluline on vaadata seda elukeskkonda ja seda, millised on väljavaated noorte jaoks. kui me räägime arengust, siis me peame ennekõike just mõtlema selle peale, mis saab meie noortest inimestest, sest nemad moodustavad nii suure osa meie rahvastikust hetkel. tänan. Euh, merci, monsieur Lausanne, je passe maintenant la parole à madame Gilbert Roberts. suur tänu, proua Gilbert Roberts, palun. ma tunnen huvi selle vastu, et mida me võime oodata sellest majandus- ja finantskriisist tööturul, kuidas see mõjutab tööturu kvaliteeti? jah, loomulikult inimesed lähevad teise riiki selleks, et äh, elada parema kvaliteediga elu, aga võimalik on, et nad tõesti suudavad osaleda sellel tööturul selles uues riigis. kas on võimalik, et inimesed äh, rändavad teise riiki lihtsalt meeleheitest ja nad ei too endaga kaasa seda kvaliteeti, mida me neilt ootame no ilmselt puudutab see just äh, selliseid töölisi, kes on väheste oskustega. kõrgemini haritud inimesed ilmselt lihtsalt ei taha riskida sellega, et nad lähevad teise riiki, et kuidas neil seal siis saab see elu olema. kas me sellist äh, muutust ka näeme? ja kuidas me saame hallata oma tööturgu tõhusalt täna? suur tänu härra Künel. tema on Austria Bundesratist. suur tänu, härra esimees. esiteks, kas nendes riikides, kelle esindajad rääkisid äh, nüüd siin paneelis, on äh, menetlus, millega eristada varjupaiga taotlejaid ja majanduspõgenikke äh, ja teiseks, kas migrandid, äh, kellel ei ole kõrget kvalifikatsiooni, saadetakse lihtsalt tagasi või pakutakse neile väljaõppeprogrammi. madala kvalifikatsiooniga sisserändajad äh, tihtipeale ei äh, anna just tugevalt oma panust majandusse ja seetõttu tahetakse rohkem kvalifitseeritumaid täna uh,. Merci, monsieur Künel. suur tänu, härra Künel loodetavasti ei jäänud mul keegi kahe silma vahele, ma ei soovi, et keegi siit lahkuks, rääkides, et tal ei olnudki võimalus rääkida. keegi ei protesteeri, tore. härra Prantsusmaa, tegelege nüüd siis vastamise korraldamisega, teil on kaksteist minutit. ma arvan, et ma annan üks igale panelistile sõna vastuteks alustame siis vast-, vastupidises järjekorras jällegi. proua, palun, paar kommentaari. suur tänu, härra esimees. kommentaaridest on selge, et migratsioon on tõesti dünaamiline protsess, see areneb, see muutub iga päev maailmas valitsevad tingimused mõjutavad samuti rännet. ja siis see tõuke ja tõmbe aspekt, mis äh, sunnib kedagi lahkuma ning mis tõmbab kedagi äh, mingisuguses suunas. selge on see, et see arutelu on väga ajakohane, võttes arvesse ülemaailmset äh, majanduspõrgut ning väljakutsed migratsiooni puhul on just, seisnevad just selles, et tuleks minna kaugemale oma aruteludega ning jõuda sellega parlamentaarsele tasemele, kus võib vastu võtta ka poliitikaid ja tuleks leida ka mingisugune ühine alus poliitikate väljatöötamiseks sidusate poliitikate väljatöötamiseks, mis on seotud ka arenguküsimustega, kus oleks kaasatud ka kõik osapooled. kuna see on dünaamiline ja see muutub, siis minu arvates ei ole päris ühtset vastust. me peame jälgima kogu seda protsessi ja uurima, kas seeläbi saaksime me leid-, leida mingisuguse ühise aluse, mis aitaks meil vastu astuda väljakutsetele ning leida mingisugune tasakaal positiivsete ja negatiivsete külgede vahel, sest iga olukorra puhul on ju negatiivsed ja positiivsed aspektid ning need tuleks kuidagi eh, eh, leida, leida tuleks kuidagi selline olukord, kus positiivsed küljed kaaluvad negatiivsed üles. suur tänu! suur tänu! härra Tambi küsimus loomulikult meie peame muutma Norra atraktiivseks. Norra ei ole igale inimesele atraktiivne, seal on külm, seal on jääkarud seal kuskil põhjapooluse juures. kui meie soovime sisserändajaid tööle meelitada, siis me rõhutame just seda võrdsuse küsimust ja seda, et meil on sotsiaalse heaolu riik, meil on sotsiaalne kindlustus, kui keegi jääb haigeks või äh, soovib pensioni, siis selle puhul see töötab. aga Skandinaavia riikide probleemiks, kes on sarnases olukorras meiega, on, et oskustöölistest äh, immigrandid soovivad minna USA-sse või Kanadasse või Suurbritanniasse. niisiis, meil on üsna keeruline selliseid inimesi värvata, näiteks hindud. Nemad lähevad pigem Silicon Valley'sse USA-s. ja siis veel üks küsimus. kas me põhjustame ajude äravoolu nendest Aasia riikidest kellel on majanduslikult tarvis kasvada kas see on õige viis äh, lääneriikidele kujundada oma immigratsioonipoliitikaid? aga see on hoopis teine arutelu. siis veel üks küsimus, mis tõstatati siin. kas immigrandid mõistavad meie kodakondsusreegleid ning immigrandi staatusega seotud reegleid? see, sellele küsimusele ei ole lihtne vastata, sest immigrandid on kõik väga erinevad. kui meie arutame siin immigratsiooniküsimusi ja varjupaiga taotlejate küsimusi ja perede taasühendamist, siis me nimetame neid lihtsalt immigrantideks ja nad on nagu ühes kategoorias. aga see on vale. see on üks suuremaid vigasid, mis me oleme teinud. meil on siin tegemist põgenike, as-, äh, asüüliotsijatega, ebaseaduslike, seaduslike sisserändajatega, perede ühinemisega, meil on moslemid, juudid, katoliiklased, ateistid. ja nad erinevad öö, äh, omavahel rohkem kui ameeriklased omavahel, kui näiteks öö, äh, austraallased erinevad taanlastest või öö, New Yorklased erinevad Colorado inimestest tegemist ei ole homogeense grupiga. võib-olla me peaksime siis paika panema erinevate immigrantide jaoks erinevad reeglid, erinevad öö, koolitusprogrammid, ei saa panna ühte treeningprogrammi paika kirjaoskamatule Somaali naisele ja e, Iraani e, insenerile, kes e, on poliitiline põgenik. ta ei soovi olla Norras, aga ta on seal sunnitud olema ning Somaali kirjaoskamatu naine ei soovinud samuti Norrasse tulla, aga tal ei ole mingisugust valikut. meil on siin erinevad elustiilid ju. suur tänu! Eh, muy brevemente en, en la mejor de las situaciones ma teen lühidalt Äh, äh, migratsioonivood jätkuvad, äh, pidades silmas ka varanduse ümber jaga, ja jagamist, põhjused on erinevad, muutuvad, aga see jätkub. ning ülemaailmsele probleemile on tarvis ülemaailmset lahendust, ülemaailmseid reegleid ja institutsioone. siin esitati küsimus harmoneerituse taseme kohta kohta, mida peaks katma immigratsiooni valdkonnas Euroopa Liidu õigustik. mina ei ole päris pädev sellele küsimusele vastama. ma olen siin parlamendis töötanud ainult kümme kuud. ja ma olen näinud siin tõesti erinevaid Euroopa nägemusi millest tulenevad ka erinevad harmoneerituse taseme soovid. nii ju Euroopa töötabki, me oleme soovinud, et Lissaboni lepingugagi, et Euroopa nii töötaks. aga lahendust pole me veel leidnud. ning me pea, aga me peame saavutama edu ning lõpuks, me oleme ka edu saavutanud natukene, aga lõpptulemus peab olema tõesti harmoneeritud äh, Äh, immigratsioonis õigustik. kõige rohkem aga häirib meie tööd konservatism ning me peame tõesti äh, tulevikus veel hoogsamalt rabama. suur tänu, ma kasutan ära nüüd ülejäänud minutit vastamaks nendele küsimustele, kas on tarvis rohkem harmoneeritust, jah, palun. praegusel hetkel äh, juhin ma Euroopa värbamiskampaaniat ning me peame kõik erinevate riikide õigustikud läbi töötama, et mis on võimalik, mis ei ole võimalik, see komisjonis on see päevakorras olnud juba aastaid, pärast seda, kui Bolkestein selle sinna pani. lahendust ei ole. milline on kõige peamisem kriteerium? tööstuses on oluliseks kriteeriumiks keeleoskus kas peaks olema ka ootusi selles osas, et migrandid tooksid ka majanduslikku kasu? jaa, peaks olema nii, sest ka meie ettevõttes, ettevõte on sellest saanud äh, finantsilist kasu, aga ka inimlikku kasu on küsimus on, on hirm, et mis juhtub Euroopa Liidu demograafilise olukorraga, me ei, jah, tõesti, oht on olemas, et olukord muutub kriitiliseks, aga meie ei saa siin tõesti midagi teha. kas öö, äh, tööturg on mõjutanud ka finantskriis? Äh, jah, loomulikult. nüüd tulles siia selle paindliku tööliste värbamise juurde tagasi, siis tuleb öelda, et mõningates riikides on asjad hakanud vägagi muutuma. Äh, näiteks äh, ettevõt-, palju, asutatakse palju ettevõtteid ja sageli on nende ettevõtete taga hoopis maffia. me, meie oleme ka selle otsa sattunud ning see ohustab tõesti ka tööturgusid. ning Gerard, ennem kui sa mind selle haamriga lööd, ma kiiresti lõpetan. kvaliteedi küsimus. näiteks e-õpe. programmi juhitakse Singapurist, sisu on desi-, disainitud Iisraelis, animatsioon tehtud, on tehtud Indias, ettevõtte poolt, mis keskendub e-õppele see on üks võimalus jälle, kuidas äh, migratsiooni viia virtuaalmaailma. Euh, tahaksin tänada meie ähm, vahendajat, härra Pratsmanni ning äh, paneel, paneliste. suur tänu väga huvitava stimuleeriva panuse eest, suur tänu ka kõigile, kes arutelu jooksul sõna võtsid. kokkuvõtteks annan sõna Jacques Barrole, kes on volinik, kes vastutab õigus- ja siseküsimuste eest, kuhu langeb ka varjupaiga ja rändepoliitika. ta on Euroopa Komisjoni asepresident. ma tean, et sellele töökohale asus ta alles kahe tuhande kaheksanda aasta poole peal, aga ta on ka hakanud äh, uuesti tegelema nende probleemidega, mis on saavutanud uue mõõtme viimastel aastatel. suur tänu, härra esimees suur tänu kõigile, kes äh, osalesid sellel kokkusaamisel, me oleme nüüd rääkinud siin sisserändevoogudest, olete teinud väga head tööd. tutvume siin teie panusega väga olulisel ajahetkel. tasapisi oleme me välja töötamas poliitikat, mis on seotud sisserände ja varjupaiga poliitikaga. selle ühispoliitika väljatöötamist alustas Prantsusmaa eesistuja. selle poliitika arendamisel on meil üldine lähenemisviis, nii et see kaasab ka äh, arenguküsimused. nagu te kõik teate, oleme me silmitsi suure majanduskriisiga. on kindel, et äh, kriisiaeg äh, on selline, mille ajal on järjest raskem neid rändevoogusid hallata. sellegipoolest tuleb meil eesmärke silmas pidada peame tähelepanu pöörama oma otsuste mõjule, eriti just äh, meie partnerite suhtes, meil tuleb integreerida kogu ühiskond oma otsustesse. väga oluline on äh, aidata kaasa ka nende riikide arengule, kust meile sisserändajaid tuleb. meil peaks olema kõikehõlmav lähenemine. inimesed, kes on töötanud välismaal, võivad äh, tugevalt kaasa äh, aidata oma koduriigi arengule me oleme seda asja kaalunud äh, pikalt ja põhjalikult, äh, ehk siis, et äh, kuidas me võiksime aidata kaasa inimeste tagasikolimisele, mis tähendus on raha ülekannetel ja mis tähendus ja osakaal on ajude väljavoolul. kui Euroopa Komisjon analüüsib rändevoogusid, siis me võtame arvesse ka tervishoiu, sotsiaalpoliitika ja muud aspektid. kahe tuhande kaheksandal aastal võtsime me vastu sisserände ja varjupaiga paketi horisontaalne lähenemine toob endaga kaasa selle, et me suhtume tasakaalukalt äh, sisserändesse, võttes äh, arvesse selle erinevaid tahkusid. me ei vaata sisserännet ainult turvalisuse vaatenurgast. on selge, et me peame võitlema ebaseadusliku sisserände vastu eriti tuleb meil võidelda sellise ebaseadusliku sisserände vastu, mida organiseeritakse. nii et äh, võitlus ebaseaduslikkuse vastu peab jätkuma. aga see ei ole loomulikult meie lähenemise keskmes, on ka mitmesuguseid teisi meetmeid, mida me saame rakendada me ei tohi lubada mingisugust rassismi ja me peame kindlasti kaitsma varjupaiga taotlejaid. meie lähenemisviis soovib integreerida poliitikaid omavahel ja me võtame sellesse tervikusse kindlasti sisse ka arengupoliitika ja üritame tagada selle ranget rakendamist ka päritoluriikides. meil on poliitilised meetmed, mille abil oleks meil võimalik äh, rakendada tasakaalukat ja sidusat äh, rändepoliitikat äh, koos päritoluriikidega. tihtipeale kasutan ma siin teatud äh, haldustermineid me peame silmas pidama pika perspektiivi eesmärke. me peame pidama dialoogi nende riikidega, kust sisserändajad meile tulevad oluline on tutvuda konkreetsete olukordade ja juhtumitega. viimastel aastatel oleme andnud raha saja viiekümne tuhandele projektile meil on viieteist miljonilised projektid koos ÜRO-ga, ütleme kaasata kodanikuühiskonna esindajaid ja me kaasame ka riiklikud tasandid loomulikult ja seda viiekümne kolmest riigist Filipiinidel, Marokol, El Salvadoris ja mujal on Euroopa Komisjon koostöös vabaühendustega üritanud äh, parandada raha kasutamise protsessi niimoodi, et kasu saaksid äh, päritoluriigid. ka Moldova ja Capo Verde riikidega on meil sõlmitud äh, liikumisvabaduspartnerluslepingud. meil on mitmesugused äh, tagasisaatmislepingud ka, mille raames on olnud võimalik tagasi saata ebaseaduslikke sisserändajaid nende päritoluriikidesse. et hästi toiminud lepingud on meie jaoks ähm, tegevuse aluseks ka tulevikus. meil on mitmesuguseid ähm, pilootprojekte erinevatele sisserändajate kategooriatele. pöörame tähelepanu ka ajutistele Euroopa Liitu sisserändajatele kes pöörduvad lõpuks tagasi oma päritoluriiki ja annavad seal panuse oma riigi arengusse. härra Depree rääkis siin siisest kaardist, mis hakkab kehtima Euroopa Liidus ning mis omakorda tõmbab siia migrantidest töötajaid. ühesõnaga, meie eesmärgiks on tagada see, et töötajad tulevad ajutiselt üle Euroopa Liitu siis pöörduvad tagasi oma päritoluriiki, jagavad seal teavet Euroopa kohta ja panustavad oma riigi arengusse. teavitamine on ääretult oluline selles küsimuses ja sama puudutab ka haridust. väljaõpe võib toimuda kas päritoluriigis või Euroopa Liidus, meil on vastavad projektid Marokos, Malis ja me igati panustame teabe edastamisesse, et inimesed äh, saaksid piisavalt infot sel hetkel, kui nad plaanivad rännata. Need on ainult mõned näited, mida ma siin mainisin. kõige eelduseks on tihe koostöö päritoluriikide ametkondadega. meil on vaja olla kannatlikud, eriti kui me peame silmas läbirääkimisi, mida peetakse Senegali ja Marokoga. Need läbirääkimised on ääretult keerulised. me soovime saada ühel ja samal ajal tagasisaatmislepinguid ähm, ebaseaduslike sisserändajate jaoks ja me soovime ka, et meil oleks reguleeritud äh, seaduslike sisserändajate küsimus. õhku jääb rippuma küsimus, äh, mis saab äh, nii-öelda transiiträndajatest. Euroopa Komisjon on tõstatanud neid küsimusi läbirääkimistel kui sisserännet äh, vaadeldakse pelgalt turvalisuse või tööturu kaitse aspektist või kui lähenetakse asjale ainult äh, valivalt, siis äh, läheb olukord keeruliseks, pärast äh, tagasisaatmisdirektiivi olen ma pidanud seletama Ladina-Ameerika esindajatele seda, tegemist on siis alles esimese faasiga meie poliitikas ja et me soovime kindlasti kokkulepet ka seaduslike sisserändajate valdkonnas. tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti ürituse korraldamise eest. migratsioonivoogude haldamine on tõesti meie jaoks väga suureks väljakutseks. ja nagu me juba ütlesime, siis ka raha ülekannete lihtsamaks ja tõhusamaks tegemine on oluline, see puudutab otseselt päritoluriikide majandusi peame olemasolevad süsteemid üle vaatama. me peaksime püüdlema selle poole, et äh, näiteks äh, meditsiinivaldkonnas ei tekiks äh, päritoluriikides suurt puudus töötajatest, näiteks arstidest ja medõdedest. oleme üritanud äh, siduda omavahel sisserändepoliitikat ja arengupoliitikat, aga tööd on veel väga palju teha. me peame edasi liikuma uude faasi sisserändepoliitikas Euroopa Liidus. see poliitika peab olema palju tugevam kui seni, aga samas me peame olema kindlad, et meil on kokku lepitud kindlad reeglid, mille raames ka tegutsetakse. nii päritoluriigid kui ka sihtriigid peaksid üheskoos olema võimelised haldama rändevoogusid. tuleviku maailmas kindlasti migratsioon järjest kasvab ja seetõttu peaksime meie püüdlema sinnapoole, et äh, see rändamine toimuks lähtuvalt olemasolevatest lepingutest ja kokkulepetest ja ma loodan, et tulevikus liitu, liiguvad asjad positiivses suunas täna. Eh bien voilà, euh, merci monsieur le vice-président de la commission, cher Jacques. Suur tänu komisjoni asepresident, suur tänu lõppsõnade eest. tegemist on väga delikaatse teemaga, aga te tegite kenasti kokkuvõtte sel olulisel teemal ja kindlasti ka tulevikus äh, kohtume me sarnastel kokkusaamistel. suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa tänase koosoleku korraldamisele, suur tänu tõlkidele ja kõikidele teistele, kes osalesid paneelides, kes kasutasid oma kõneaega ja kes kuulasid. loodame et äh, ka tulevikus on meil kohtumisvõimalusi teineteisega ja ähm, koduleheküljelt leiate lisainfot tänase ürituse kohta, kui soovite, tänan.